varsti. ja nüüd viieteistkümnes septembri kaks tuhat viisteist ja kahekümne kolmandas septembri kaks tuhat viisteist eh, protokollid, koosolekute protokollid, keegi vastu ei vaidle ja nüüd saame kohe minna neljanda punkti juurde ja tervitame meie endist kolleegi, väga lugupeetud eh, minister Katru Kaalost, Katru Kalost. Katruugalost, nüüd on jälle õigesti. rõhk on teiselt sõna poolel. nii et Kreeka tööminister, varasem tööminister ja uus tööminister ja me kutsusime teid eh, meie komisjoni eh, väga hea meel, et said tulla ja meil on üks tund aega selleks, et teiega diskuteerida olukorda Kreekas ja ei räägi mitte ainult majandus- ja tööhõive arengutest, mind huvitab kindlasti ka sellest, mida teie arvate ja millised šansid on uuel Kreeka valitsusel nüüd seoses kolmanda memorandumiga. ja kindlasti huvitab meid ka uus tööseadusandlus Kreekas, mis on nüüd ILO juhtimisel Äh, väljatöötamisel ja meil kevadeks on teil plaanitud, et sellega ühele poole jõutakse. ja minu küsimus on otse sulle, George, et äh, kuidas on nüüd ootustega Euroopa Liidu tasandil? me arvame, et äh, kui me arvestame, milline on eellugu olnud ja meil on suured ootused teie seadusandlusele, aga selge on see, et see mõjutab ka teisi Euroopa Liidu liikmesriike ja üldse tööõigusalast olukorda Euroopa Liidus tervikuna. nii et see ei ole midagi, mis ainult Kreekat puudutab, mis teil seal praegu on käivitunud, nii et me peame ühe tunni nüüd pühendama kindlasti sellele teemale. härra tööminister, sul on nüüd sõna. Thank you very much uh,, Mr Chairman. Is... aitäh mul on suur au siin täna olla. nagu võib-olla te teate, et ma olin Euroopa Parlamendi liige sellel ametiajal ja ma lahkusin siis, kui peaminister palus mul valitsusega liikuda kõigepealt siseministrina ja nüüd tööhõiveministrina. ehk põhiline põhjus, miks ma siin olen, ei ole selles, et teiega nüüd Kreekast rääkida. mina usun, et töö küsimustes ja mitte ainult Kreeka on Euroopa tuleviku peegliks ja millele ma tuginen oma seisukohas? see võib ju kostuda paljudele teist täiesti uskumatu, mul on kaks põhjust, esiteks Kreeka esimese, kahe esimese kohaldumisprogrammi ajal oli selline sotsiaalne katsetus, mis oli väga hoomamatutes mõõtmetes. lähenemine ei olnud uus, aga nende meetmete ulatuvus oli täiesti uskumatu. ja kui see oleks olnud edukas, siis oleks Kreeka muutunud neoliberalismi uut paradigmat nagu te teate, kukkus see haledal kombel läbi. vaadake kas või majanduslikke ja sotsiaalseid näitajaid, me kaotasime veerandi oma SKT-st, rahvuslikust rikkusest, tööhõive, töötus oli kakskümmend kuus protsenti, viiskümmend kaks protsenti noorte hulgas ja töötajad on kaotanud kolmandiku ostujõust. aga küsimus ei ole ainult majanduses, küsimus on ka sotsiaalses ja inimlikes kannatustes. see programm erines Euroopa sotsiaalmudelist ja mitmes mõttes rikkus äh, sotsiaalseid ja põhiõigusi, te ei pea ainult mind usaldama, meil on juba kuus otsust Euroopa Sotsiaalõiguste Komisjoni poolt ning sotsiaalharta ekspertide poolt, kes on leidnud, et see programm rikkus oli vastuolus mitmete Euroopa sotsiaalharta artiklitega ja eelmisel nädalal alles hiljuti, kaheksandal oktoobril nimelt on meil raporti teine osa, mille on läbi viidud ÜRO egiidi all, mis puudutas sotsiaalseid ja kultuurilisi õigusi ja taaskord leiti, et need kärped rikkusid mitmeid olulisi sotsiaalseid õigusi. ja meil on ÜRO eriraport, mis puudutas välisvõla mõju ja teiste rahvusvaheliste riikide finantskohustusi, silmas pidades inimõigusi, muuhulgas ka kultuurilisi ja sotsiaalseid õigusi, mis väga konkreetselt leidis mitmeid rikkumisi, mis, mis puudutas just äh, rahvusvahelisi ja sotsiaalseid õigusi ning olukord tööõiguse vallas on täpselt sama hull. Kreekas on sotsiaaldialoog surnud, meil ei ole selliseid riiklikke kollektiivlepinguid, varasemalt oli meil ligi kakssada tuhat sektoripõhist kollektiivlepingut, aga nüüd on meil alles jäänud ainult kümme, sellepärast et seadusandluse eesmärgiks oli just dereguleerida ja see ei puuduta ainult kollektiivlepinguid, praegusel hetkel on võimatu sotsiaalsetel osapooltel kohtuda ja kokku leppida miinimumpalgas riiklikul tasandil. võiksin veel lõputult edasi minna teiste näidetega antud olukorra kohta. me üritame olukorda parandada mitte ainult institutsioonide tasandil, näiteks me üritame tööpuuduse probleemi lahendada sedakaudu, et meil on programmid, mis kuni aastani kaks tuhat kuusteist, mille puhul me leiame töö kahesaja tuhandele töötule, loomulikult see probleemi ei lahenda, meil nagu praegu ma ütlesin, kakskümmend viis protsenti inimestest, tööealisest elanikkonnast on töötud ehk siis ähm, poolteist miljonit ja kaheksasada tuhat on pikaajalised töötud. aga ma tahtsin tegelikult täna rääkida rohkem olukorra institutsionaalsetest küsimustest, sellepärast et see ei puuduta mitte ainult Kreekat, vaid kogu Euroopat. ja nüüd minu teine põhjus, mis puudutas minu esialgset eeldust, et lõppude lõpuks oleme meie Euroopa peegliks. viimases memorandumis ei sisaldu täielik nimekiri õiguslikest meetmetest, vaid seal on ette nähtud meile kohustus välja töötada seadusandlus, silmas pidades parimaid rahvusvaheliste Euroopa Liidu tavasid aga selge on, et kui me vaatame, mis on Euroopa parimad tavad, siis see, mida me Ateenas homme hääletama hakkame, on see, mis saab seaduseks homme Roomas, Pariisis ja mujal. seega Euroopa Parlament ja teised institutsioonid peaksid neid läbirääkimisi väga lähedalt jälgima. me saavutasime selle, et memorandumisse jäi sisse, et ILO-ga konsulteeritaks kogu menetluse käigus ja minu ettepanek on kutsuda teie komisjoni ülevaataja rolli ja teie otsustaksite selle protsessi üle kuivõrd te olete Euroopa institutsioon, kellel on huvi antud äh, teema puhul täpselt paika panna, mis on need parimad Euroopa tavad. kui on üks asi, mida me oleme mõistnud läbirääkimiste käigus, siis see on see, et meil ei saa olla sotsiaalsed Kreekad neoliberaalses Euroopas. see ei puuduta ainult Kreekat, see on äh, tegelikkus iga riigi puhul, ehk siis meil tuleb tugevdada majanduslikku juhtimise sotsiaalset mõõdet ja lisaks on vaja ka sotsiaalse juhtimisi uusi vahendeid. selles suunas on viimastel kuudel astutud juba positiivseid samme, näiteks esimest korda on komisjon välja tulnud raportiga, mis puudutas sotsiaalset mõju Kreeka programme silmas pidades me hindame president Junckeri lubadust, et järgmisel kevadel sotsiaalseid sätteid, mis puudutasid sotsiaalset miinimumi, ei tule. aga kui me vaatame nüüd Luksemburgi eesistumist, seal sisaldus ettepanek, mis puudutas Eurogrupi põhialuseid ja kus võrdsed oleksid nüüd tööhõiveministrid rahandusministritega, mis annaks meile võimaluse mitte käsitleda ainult kohandamisprogramme, vaid kõiki tööhõivepoliitikaid, mis puudutab just euroala riike. ma arvan, et on äärmiselt oluline, et meil oleks selline institutsioon, et mitte ainult rahandusministrid ei tegeleks Äh, sotsiaalkindlustuse ja tööhõive teemadega. võime ju ka teoritiseerida, et meil oleks selline ühine kohtumine nii tööhõiveministrite kui rahandusministrite puhul, teemad, mis pakuvad äh, ühist huvi, mõlema valdkonna esindajatele, taolisi koosolekuid on olnud ka varasemalt ja on ainult loogiline, et see ka jätkuks. ma ei ole väga põhjalikult rääkinud sellest, mida me praegu Kreekas teeme, aga see sõnum, mis ma tahtsin teile edastada, on see, et me ei saa tegutseda üksi, me ei saa tegutseda ainult äh, riiklikul tasandil, meil on vaja uusi sotsiaalse juhtimise tööriistu ja eriti oluline on tugevdada majandus, sotsiaalset mõõdet, sest Euroopa heaolu on siin kaalul. kui me jätkame sellise võla legitimiseerimisega, siis võib-olla tulevikus Euroopa Liit iseenesest eh, seisab ees väga tumeda tuleviku ees, aitäh! suur tänu! lugupeetud George, lugupeetud minister. jah, te teate, kuidas need asjad meil siin käivad, esimene voor koordinaatorite sõnavõtud, siis eh, po-, nii et kõik fraktsioonid saavad esindatud ja siis teine voor on juba vaba, aga ma palun, et mitte üle pooleteise minuti. Eh, sest me peame tunnistajast kinni pidama. kõigepealt Rahvapartei Danuta Jazovletska võtab üle Rahvapartei seisukoha avaldamise. suur tänu, härra minister. meil on suur hea meel, et te tulite meile külla ja rääkisite olukorrast Kreekas. ma pean ütlema, et ma ei ole nõus olukorra hinnanguga Kreeka kohta. Te rääkisite siin eh, sellisest peeglist eh, tulevikus Euroopa jaoks, aga on teisigi riike, kus on olukord sama keeruline nagu Kreekas praegu. Eh, tähtis on, et me oleksime rohkem pühendunud sellele, et arutada asju sotsiaalpartneritega. ja ma arvan ka, et sotsiaalpartnerite roll peaks pisut muutuma, sest nende ülesanne ei ole ainult võidelda palkade eest, on võimalik ju ettevõtetel nende abil ka uusi töökohti luua. ma arvan, et see oleks üks tähtis vald, valdkond, kus sotsiaalpartnerid saaksid eh, oma potentsiaali paremini ära kasutada. Eh, ning kindlasti töövõtjate, tööandjate suhted parandaksid sellest ja Kreekast võiks saada hea näide selles vallas. meil on tuua näiteid teistestki Euroopa liikmesriikidest ja ma arvan, et see oleks kõige tervislikum eh, lähenemisviis. Juta Scheinruck sotsiaaldemokraatide nimel. ma tänan, härra minister, et te tulite vastama meie küsimustele. mina jagan teie hinnangut, et Kreeka on tõesti Euroopa tuleviku peegelpildiks ja ma kohtusin neliteist päeva tagasi rahvusvahelise tööorganisatsiooni esindajatega, kes on väga mures olukorra pärast Euroopas ja Kreekas eriti sest varem oli Euroopa see manner, kus oli tuua kõige paremaid näiteid, olla eeskujuks teistele, aga mm, ja nüüd on hirm, et eh, töötingimused, töö kvaliteet hakkab langema. eurogrupis eh, peaksid ka tööministrid eh, koos istuma, nagu finantsministrid koos käivad, sest ja kui nad seda teeksid, siis väga paljude inimeste kannatused jääksid ära ja ehm, ma ei saa väita, et ma paremini tunneks Kreeka olukorda kui teie, aga ma olen paar korda käinud teie juures. jah, need riigid, eh, kellel on kõige tugevam sotsiaalne dialoog, on ka majanduslikult kõige edukamad olnud, nii palju sotsiaaldialoogist aga mul on kaks küsimust. seal, kus ei ole kollektiivlepinguid, palkade kohta, kas seal on ettevõtjad edukamad, see on minu küsimus. ja jah, kasinusmeetmete eesmärgiks oli Kreeka konkurentsivõimet suurendada. kas siin on ka juba edu ette näidata? ja kaheksasada tuhat töötut Kreekas, nüüd on tulnud komisjonilt retsept, kuidas seda olukorda lahendada. kas see on edukas retsept Kreeka silmis? Mm. ma tänan nüüd äh, Antea Mägendaja ECR-i nimel. Uh, thank you, minister. aitäh, minister, suur tänu sissejuhatuse eest. mul on paar küsimust teile. mina tulen riigist, äh, kus praegu on äh, suur tööhõive kui kunagi äh, varem. nii et ma arvan, et äh, kõik soovivad liikuda sinnapoole, kus praegu on Ühendkuningriik. kuid samas on ka palgad tõusnud möödunud aastal kolm protsenti, mis on samuti hea tulemus ja ma usun, et äh, väga oluline osa selles arengus on just nimelt viis, kuidas meie riik aitab uutel ettevõtetel tegevust alustada me teame et, et kaheksa, üheksa protsenti äh, uutest töökohtadest tuleb just väikeettevõtetest. nii et äh, mul on ka küsimus äh, selle kohta, mis te Kreekas ette võtate selleks, et väikeettevõtlust ergutada ja teada, et inimestel paremini toime tulla töötusega. tänan. ma tänan ja nüüd Alde kord. aga ma ei näe, et kedagi kohal oleks Aldest. sellisel juhul Laura Agea ei ole samuti kohal. EFTT esindaja siiski, palun. Äh, aitäh. esmalt äh, sooviksin äh, teid tänada mul on päris palju küsimusi teile, kuid ma ei näe sellel erilist mõtet, sest teid lihtsalt eh, kasutatakse eh, ära, te olete lihtsalt suurte institutsioonide ja pankade ja Saksamaa eh, hääletoru. nii et kas te tõesti arvate, et inimesed tõesti siin hoolivad äh, kreeklastest, et komisjon tõesti huvitub äh, teie tööhõivest või äh, sotsiaalsest hävingust või enesetappude määrast. ei, oluline on see lihtsalt, et pangad hästi edasi elaksid ja kreeklased on mitu korda äh, kärpemeetmete vastu hääletanud, nad on pidevalt äh, äh, olnud vastu nendele uutele meetmetele ja sellegipoolest on need lihtsalt Kreekale, Kreeka rahvale peale surutud, nii et mis mõte on üldse Kreekas hääletada? Kreeka on lihtsalt ära müüdud, kogu demokraatia on lihtsalt maha parseldatud nii et kui te tõesti ei soovita oma riiki aidata, Kreekat päästes, see on seal ainult üks võimalus. möödunud nädalal Strasbourgis öeldi, et te peate lihtsalt veel rohkem nõustuma Euroopa Liidu kontrolliga või lihtsalt lahkuma. Teil on tarvis rohkem vabadust, et äh, pakkuda äh, avalikke teenuseid ja nii edasi. Saksamaa ja Euroopa Liidu institutsioonid äh, jätkavad äh, sama, äh, samal viisil, nii et varsti te mõistate, mis on tegelikult teile parim täna. jah, ma äh, ei, ei tea, et siin oleks keegi, kes ei tunne huvi olukorra vastu Kreekas. jah, jah, ma ei taha kedagi siin jätta kaotajaks, aga palun. jah, aitäh. kulla Georgios, soovin sulle tere tulemast siia, meil on väga hea meel teie kõnet kuulata ja me tervitame neid algatusi Kreeka äh, probleemide järk-järguliseks lahendamiseks ja nüüd on meil siis äh, äh, kolmas memorandum, mis läheb tegelikult täielikult vastuollu rahva sooviga. ILO peab osalema nendes, nendel kollektiivsed, kollektiivsetel läbirääkimistel ja see on lihtsalt niisugune viis leida mingisugunegi tasakaal pärast äh, seda, mis on troika tehnokraatide äh, mm, peale surutud tegevuste äh, tulemusel Kreekas aset leidnud, nii et kõik, kõigel sellel on Kreeka rahvale tõesti väga, väga rängad tagajärjed, hävitatakse mm, heaolu, riik ja kreeklased ei ole sugugi mitte ainsad hävitatakse töösuhted ja kõik see on loomulikult äh, äärmiselt äh, kahetsusväärne. sa mainisid siin äh, võrdseid või vastavaid meetmeid. nii et selle eesmärgiks on siis luua selline eurogrupp, kus osaleksid siis tööhõivega tegelevad ministrid. nii et kui me rääkisime volinik sotsiaalsetest küsimustest, siis äh, oli juttu sellest, et tuleb sotsiaalsed näitajad sinna sisse viia, kuid ma ei ole mingisuguseid äh, tulevusi näinud, see algatus on küll täiesti tänuväärne, nii et tekib küsimus, kas äh, niisuguse majandusliku juhtimise juures, see on Euroopa poolaasta raames, kas on võimalik ka mingeid muid näitajaid arvesse võtta? see on minu põhiküsimus ja küsin seda sellepärast, et sa ise ka sellele viitasid täna. jah, see oli kõik hea, aga väga pikaks läks. nüüd Jean Lambert, palun Roheliste nimel. aitäh, aitäh ministrile ka eh, tutvustusest, ma arvan, et me oleme pikka aega olnud mures äh, vähese demokraatia ja selle kriisiga seotult, nii et äh, meil on selge, et meil on tõesti tarvis rõhutada sellist sotsiaalset mõõdet, mitte ainult majandust ja siin mainiti ka sotsiaalseid ähm, näitajaid ja ähm, loomulikult äh, meie huvi on palju laiem kui lihtsalt majanduskasv või SKT. ja loomulikult me ka ähm, tervitame seda IMF-i äh, algatust ja äh, kui rääkida sellest ministrite rühmast, siis tõesti, see on huvitav mõte, äh, kuidas arv, paremini arvesse võtta sotsiaalset mõõdet ja teiseks on ka loomulikult keskkonna Äh, äh, mõõde, mis on äärmiselt oluline, seostub ka turismiga. Te rääkisite Euroopa Parlamendi rollist selle vastastikku mõistmise memorandumi ülevaatamisel ja loomulikult see on ka meie jaoks siin hästi äh, tähtis. nii et sellele me oleme ka pühendunud, me teame väga hästi, mis on toimumas ja me püüame ka vastavalt reageerida. ja jah, võib-olla ka äh, kõik ei, ei liigu päris teie valitsusega äh, samas suunas, nii et äh, meie komisjon tõesti soovib näha seda, et parlament oleks pühendunud nendele küsimustele, mis seostuvad ka demokraatia, vähese demokraatiaga, kuid mind huvitab see, mida te äh, saate ette võtta ka sotsiaaldialoogiga seotud probleemide osas, tänan. ma tänan, Dominic Matin ENF-i nimel. aitäh. mina tahtsin õnnitleda lugupeetud ministrit tema sõnade eest. oli selge, et Äh, uus neoliberaalses Euroopas ei tule sotsiaalset Kreekat ja ma tajusin ka tema äh, appi karjet ähm, ähm, parema mõistmise, parema koostöö järele ja sellega ta nii-öelda hoiatas meid, et vastasel juhul jõuavad need probleemid ka kõigi teiste Euroopa riikideni. see näitab tõepoolest ja ma tänan teid selle eest, et äh, Euroopa äh, hekseldab nii-öelda kõik riigid, rahvad läbi ja seda pidevas demokraatia defitsiidis, kuna lihtsalt kui rahvad soovivad abi, siis Euroopa seda ei kuule täna. ja nüüd mm, Elizabeth Morin-Chartier. aitäh, lugupeetud minister, suur tänu, et et äh, tulite meile tutvustama oma analüüsi Kreeka äh, olukorrast. ma olen kogu oma tööelu tegelikult Kreekaga seotud küsimustega tegelenud. ja ma ütleksin, et siin äh, komisjonis me tegeleme integre-, töö integratsioonifondiga ja selles me oleme siis pühendanud kakskümmend protsenti võitluseks vaesuse vastu ja just nimelt seoses noorte äh, garantiiga äh, ja, ja siis sellega äh, toetame noorte tööhõivet. sellega seoses tahtsin küsida, mida teie ette võtate, et Euroopa fonde rahastust tõhusamalt kasutada. me oleme jah kuulnud palju hädaldamist, kuid me oleme teile ja teie kodanikele ette näinud äh, vahendeid selleks, kas te suudate äh, neid paremini kasutada kui ainult nelikümmend protsenti nagu seni ja, ja missuguse poliitika raames täpsemalt, sest meil on, oleks siiski tarvis, et teie neid oma kodanike hüvanguks kasutaksite täna. absoluutselt distsiplineeritud. väga distsiplineeritud jah, ja nüüd Agnes wel, dank ook dat u hier aanwezig bent. En... jah, suur tänu, et tulite meiega kohtuma. minul on üks äh, konkreetne küsimus. Te ütlesite, et äh, olukord Kreekas peegeldab kogu Euroopa olukorda. ütlesite, et siin on kuus koma neli miljardit eurot pühendatud äh, tööhõive edendamiseks aastal kaks tuhat viisteist. et kas te kasutate äh, seda äh, raha, sest üks miljard oli siis esialgu võimalik kasutusele võtta ja kui te seda ei tee, siis mida te teete selleks, et noorte tööhõivet parandada? me näeme, et äh, selle rahaga on võimalik siiski päris palju ära teha, kui seda kasutada. teiseks, äh, seoses sotsiaaldialoogiga, ma tean, et äh, on neid, kes ütlevad jälle, et jah, et siin on tegemist ju Kreekaga. aga kui me nõustume Euroopas sellega, et põhiõigusi rikutakse, siis on selge, et ühel päeval jõuab see ka meieni. nii et sellest ka minu küsimus, mida me saame Euroopa Parlamendis ära teha, et teid aidata? ja et ka nende sotsiaalsete standardite, põhistandardite äh, rikkumine lõpetada. kuidas saame meie teid toetada, et need kollektiivlepingud uuesti taastada, tänu. ma tänan. Maria Joao Rodriguez, palun. Good afternoon, eh, minister, welcome. ma tänan, tere pärastlõunas. härra minister, meie oleme siin, et aidata Kreekat. selleks, et aidata ja koondaksin tähelepanu ühele konkreetsele teemale see on tööpuudus ja töökohtade loomine. Te just ütlesite, et sotsiaalne eurorühm pidas oma esimese kohtumise maha ja peab ütlema, et see on väga positiivne samm ja algatus, sest viimastel aastatel me oleme näinud, et euroala tegutses valesti ja mõnikord lausa hävitas elujõulisi ettevõtteid ja töökohti. selline asi on toimunud Kreekas ja teisteski riikides. nii et minu küsimus teile on nüüd järgmine. kuidas eh, nüüd eh, korrigeerida seda vale tegutsemisviisi, kuidas luua tingimused selleks, et töökohti rohkem juurde loodaks ja et need oleksid kvaliteetsed töö kohad. kui kõneks on krediitidele juurdepääs e, ja nõudluse suurendamine, ühelt poolt jah, on vaja Kreekal rohkem eksportida, aga teiselt poolt ka suurendada sisemaist nõudlust. ja struktuurifondid ja Euroopa investeeringute kava, mida siin tuleks tulevikuks korrigeerida? ma tänan Nikolas Kuntis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλωσορίζω και εγώ. Μα τέναν. Ka mina tahan ministrit ja sõpra ja endist kolleegi härra Katrugalust äh, tervitada ja puudutaksin ühte konkreetset teemat. härra minister, Te puudutasite tööpuudust Kreekas, nimetasite, kui palju on teil eh, töötuid, eh, kui palju on töötuid noorte hulgas, ka naiste hulgas on rekordtasemel tööpuudus. väga palju on pikaajalisi töötuid teil. Eh, see, mida ma nüüd tahan küsida, seondub selle toetusega, mida saavad töötud mul on äh, siin arvud kahest aastast. töötud äh, saavad väga vähe töötu abiraha ja tingimuseks on, et äh, vaja ka täita, et üldse saada töötu abiraha ja väga lühikest aega makstakse seda. nüüd, kuidas olukord praegu on, kuidas on läbirääkimistega olukord kas seda teemat on tööandjad, töövõtjad ja valitsus üldse puudutanud? sest tööpuudus on midagi, mis puudutab väga-väga paljusid inimesi erinevatest ühiskonnakihtidest. ja kui seda teemat käsitleda, siis võib, võib-olla peaks laiendama töötu abiraha andmist ka teistele kategooriatele, kui praegu makstakse härra Funtulis, ma tänan. jah, te rääkisite ilusaid sõnu, härra minister. Te ütlesite, et tööturu reformimine Kreekas on nagu peegelpilt sellest, mis hakkab toimuma Euroopas. aga kuidas saab luua uusi töökohti e, barbaarselt maksustades e, töötajaid, ettevõtteid, ettevõtjaid, pensionäre, kes on nii rumal, et ta arvab, et Kreekasse hakatakse rohkem investeerima, kui maksusüsteem kogu aeg muutub. jah. kas valitsusel ikka on programm või jääb teil vaja ka julgusest oma programmi ellu rakendada? ja nüüd kolmas memorandum. Äh, jah, avaliku äh, varasid äh, kahjustatakse selle memorandumi kohaselt, meil on väga palju riigi valduses olevaid lennujaamu näiteks, mis tahetakse maha müüa. ja viimane kõnelejate nimekirjas on proua Kunjeva kas on veel keegi, kes soovib sõna? Rainke, Keringe? jah, me panime teid kõiki kirja, aga sellisel juhul sulgeme ka sõnasoovijate nimekirja. ma tänan. minagi tervitan teid, härra minister Eh, tänu ka sõnavõtu eest, minul on üks märkus. Eh, eh, kui tööhõivekomisjonis valmistutakse Kreeka ministri ärakuulamiseks ja lugeme siis igasuguseid tekste, kui me valmistume Euroopa Parlamendist, me saame selliseid brošüüre ja siit ma loen ainult ühest aspektist Kreeka kriisi puhul. aga on üks uuring, mis käsitleb arenguid Kreekas ja sealt selgub, et peamine probleem on see, et Kreeka rahvas viimasel viiel aastal ei ole näinud mingeid struktuurilisi muutusi. Kreeka tööstuses ei ole mitte midagi ette võetud ja tööhõive komisjon ei tarvitse muidugi nõustuda kõigi väidetega, mis kirjas on siin uuringus. aga nüüd on meil minister, kes esindab vasakpoolseid jõudusid valitsuses ja on suurte-suurte probleemide ees aga kohe tulen nüüd teema juurde. jah, tööpuudus äh, on kõige suurem probleem ja kõik meetmed, mida äh, töötuse vastu kindlustamiseks äh, võetakse, Eh, jääb tulutuks, kui töökohti ei eh, looda, kui uusi rahalisi vahendeid ei leita, siis ei suudeta ka enam lõpuks pensione maksta ja need võivad langeda lausa Hiina pensionide tasemele. ja sellepärast eh, tahaks teada järgmist. muidugi meie siin komisjonis teeme kõik, mis meie võimuses selleks, et loodaks töökohti Kreekas ja et sillutataks tee investeeringutele Kreekasse. aga äh, aga et väärikat palka saada äh, või dereguleerimine, need teemad vajavad töötlemist. Anne Köörik. Anne Köörike, palun. härra Köörike, jah, mina olen eurooplane, aga ma tunnen ennast ka nagu maailmakodanik siin, aga ennekõike istun ma siin täna sakslasena. Kreekasse on läinud krediidid, krediidid Saksa pankadel, kes pidanuks teadma, et ei saa krediiti anda lõputult ja piirimatult ja pankade päästmine, mis nüüd maksumaksjate rahadega toimub, on pettus, see on ka Kreeka kodanike petmine, sest ega nemad ei saa seda raha, vaid see läheb jälle pankadele ja see on ka maksumaksjate petmine, sest lihtsalt raha raisatakse, mängitakse maha. aga ma tahaksin teha ühe hea ettepaneku, me räägime rohkem suuremast tööhõivest. ma olen mitmeid kordi välja pakkunud, et äh, vanemad inimesed, äh, naised, emad peavad saama ka laste kasvatamise toetust ja see peaks olema seotud nende tasudega, mis makstakse laste hoidmise eest laste sõimedes, lasteaedades ja seda tuleks finantseerida nagu pensione finantseeritakse. ja see tähendab seda, et lapsevanemad oleksid rahul, see tähendab seda, et lapsed ja noored ka saavad palju parema perspektiivi ja raha jääb piirkonda ja toetatakse sellega ka äh, perefirmade loomist ja perefirmad ju antakse põlvkonnast põlvkonda edasi. ma sooviksin näha sellist projekti teil, kui, sest Kreekast ju pärineb demokraatia, miks siis te ei peaks siin nüüd eeskuju näitama selle ettepaneku realiseerimisega? ma tänan ja nüüd järgmine. Thank you, minister, I am here. Here from the green. aitäh, mina kõnelen roheliste nimel suur tänu, et täna siia tulite, mitmeid häid punkte on kolleegid juba tõstatanud ja tahtsin üle korrata selle, mida räägiti noortealgatusest ja tööhõivest, sest nagu te teate, eelrahastamine on heaks kiidetud, kuna ka siin komisjonis tunti muret, et liikmesriigid ei tegele selle teemaga, muuhulgas ka Kreeka ja ma tahaksin teada, mida teie olete ette võtnud, et see raha jõuaks esimesel võimalusel Kreeka noorteni teine küsimus puudutab otsust, mille me võtsime eelmisel nädalal vastu, mis puudutas äh, konkreetseid meetmeid Kreeka puhul seoses tõukefondidega, me oleme rääkinud juba eelrahastamisest ja nüüd äh, tahtsin konkreetsemalt küsida, kuidas te plaanite seda raha kasutada, mitte ainult töökohtade loomiseks, vaid selleks, et need oleksid kvaliteetsed ja jätkusuutlikud töökohad ning tehniline abi mida komisjon on nõustunud Kreekale pakkuma, mida te vajate, mis on need järgmised sammud selleks, et see oleks edulugu, sest me ju kõik äh, leiame, et seda on vaja äärmiselt kiiresti, aitäh! ma tänan ja nüüd viimane äh, siin voorus on Konstantinos Papadakis. Äh, ma tänan, härra Katrugalos, te viitasite sellele, et Euroopa mudel kannatab ja mitte kõige paremaid Euroopa tegevuspraktikaid ei rakendata ellu. aga neodemokratia ja Pasoki, aga teie poliitika on see, mida on ellu viidud, samas pensionid vähenevad. ja äh, need, kes saavad veel pensioni tuhat ükssada eurot, neid peetakse lausa rikasteks praeguses olukorras. jah, e, e, tervishoiuteenused on väga kalliks läinud, see kõik on ju ka teie poliitika. E, ja sotsiaalsed toetused, neid on kärbitud, väga palju on kärpeid üldse sotsiaalvallas ja see kõik toob kaasa selle, et lausa sissetulekuid enam ei ole või on nad väga-väga väikesed. see on nüüd see parim praktika, mis toimub, kõik hävitatakse ja tööpuudus äh, kujuneb pikaajaliseks ja kõik töövõtjate õigused on jalge alla tallatud jah, meie konkurentsivõime Euroopa Liidus ja paindlikkus, see kõik on olematu. varsti lähevad jälle inimesed tänavale Kreekas. minu sekretariaat ütles mulle, et ma olen kellegi kahe silma vahele jätnud. aga tema nüüd on tõesti kõige-kõige-kõige viimane sõnavõtja selles voorus. palun, Evelin. ma tänan, et ma tohin ühe küsimuse esitada, teen väga-väga lühidalt. härra minister, valitsus, kes peab privatiseerimise läbi viima, on loomulikult tohutu surve all. mida teie teete siin, et ametiühingute õigused, need, kes esindavad töövõtjaid, et mida te teete nende inimeste jaoks, kes töö nüüd ümberstruktureerimise olukorras kaotavad. see oli tõesti lühike, väga tubli. jah, sa võid kõikidele kõikidele nendele väga paljudele küsimustele väga kompaktselt vastata. üritan äh, vastata kõikidele küsimustele ja teen seda lühidalt ja üritan vastata rühm, ühmita, üritan neid küsimusi rühmitada mis puudutab sotsiaal valdkonna sõbralikku poliitikat, nüüd Rahvapartei koordinaator, mina ei ole kunagi öelnud, et olukord on Euroopas ühtselt halb, ma ütlesin, et meil on siin kaks Euroopa nägemust, mis on üksteisega vastuolus. üks, mis puudutab Euroopa sotsiaalmudelit ja teine, mis on lähedasem neoliberalismile ja Kreeka olukord ja lähenemine läks kaugemale Euroopa sotsiaalmudelist, sarnanes pigem üheksateistkümnenda sajandi Dickensi tüüpi mudelile ning olukord on sarnane igal pool piiriüleselt. nüüd, mis puudutab kollektiivlepinguid, siis teil on õigus, ainuke sektor, kellel läheb praegu hästi, see on turismisektor ja seal on kollektiivlepingud ja see ei takista majanduse arengut ega ettevõtete kasvu, mis võtab konkurentsivõimet, siis on väga levinud, et töötajad, töövõtjate organisatsioonide sõnul ei ole probleem palgas, sest et näiteks Bulgaaria palgad on kolmandik Kreeka palkadest, aga põhiline probleem on järjepidevus maksusüsteemiga, lisaks, et meil oleksid õiged tingimused, mis puudutavad just teadmistepõhisust ja see probleem on Euroopa ülene. meil on kolmsada kuuskümmend tuhat inimest, kes on Kreekast lahkunud, et proovides leida paremat tulevikku kusagil äh, välismaal ja see on üks peamisi probleeme, millega me silmitsi seisame. nüüd, mis puudutab seda, kuidas me julgustame uusi ettevõtteid. me ei ole ettevõtete vastu, probleem on selles, et Kreeka pangad ei ole vabad oma tegutsemises ja ei ole lihtne idufirmasid aidata ja seda me oleme loomulikult silmas pidanud ka, kui toimub programmi esimene läbivaatamine ja siis tegeleme ka pankade rekapitaliseerumisega. mis puudutab erastamist, siis äh, praeguses memorandumis me oleme vältinud oluliste sektorite äh, erastamist, need olid varasemates dokumentides kirjas, aga on no, valdkondi, mida me oleme tahtnud eh, jätkuvalt jätta riigihaldusesse, näiteks eh, lennujaamad. aga isegi era, erastamiste puhul oleme jäänud selle juurde, et tööõigused on kaitstud ja jätkame samade kollektiivlepingutega kui varasemalt. mitu küsimust puudutasid tõukefonde eriti noortegarantiid. me keskendume just Euroopa rahade paremale kasutamisele, meil on selle eest vastutav minister ja ma täpseid numbreid praegu esitada ei saa, selle valdkonna ministril on äh, selle kohta rohkem infot, aga ma võin öelda, et sada tuhat, üle saja tuhande euro on ja oleme selleks ette nähtud, näinud ka võimalused et olukorda parandada. nüüd on üks väga huvitav rühm küsimusi, mis on põhimõtteliselt samad, millega öeldakse, et meil ei ole sotsiaalset võlga, aga läbirääkimiste lõpp on selgelt näidanud, et meil on probleeme ka demokraatiaga, lisaks siis sotsiaalprobleemidele. tõepoolest, nagu ma juba enne ütlesin, meie valitsus ja Sirisa vasakpoolsed jõud soovivad Euroopasse jääda just sellepärast, et me tahame seda muuta. me tahame sotsiaalset mõõdet tugevdada, me tahame ka institutsioonide demokraatlikku võimekust suurendada, muuhulgas ka parlamendi võimekust. seetõttu me palume, et te jälgiksite uusi läbirääkimisi, see ei ole kahepoolne küsimus, see puudu- ja see ei puuduta ainult laenajaid ja võlausaldajaid, see on Euroopa probleem ja kui nüüd seda süvitsi analüüsida, siis meil on toimunud kuudepikkused läbirääkimised Kreeka ja institutsioonide vahel, Rahvusvaheline Valuutafond ja me oleme jõudnud sellise ühise Euroopa ruumina iga kord, kui härra Varoufakis või härra Schäuble eh, seda teemat kajastasid, siis see, seda tõlgiti kõikidesse keeltesse, nii et vastupidiselt varasemale ei ole meil paralleelsed analüüsid või lähenemised seoses kärbetega või reeglitega. meil oli struktureeritud dialoog riikideülesel tasandil, mis on ju eelis, eelduseks, et meil oleks äh, Euroopa-ülene demokraatia. muidu see ei toimi. asjad toimuvad paralleelselt, me tugevdame sotsiaalset mõõdet ja ka demokraatia aspekte, mis puudutab ka Euroopa institutsioone. nüüd on veel üks rühm küsimusi, mis puudutab seda, kuidas me saame tugevdada sotsiaalset mõõdet. kõigepealt äh, töötame välja uued vahendid. Luksemburgi eesistumise mõte selle kohta, et meil oleks selline eurogrupp, kus on ka tööhõiveministrid, see on üks nendest uutest vahenditest see ei ole lisakoormus või lisakontroll, nagu keegi ütles. vastupidi, selleks, et tasakaalustada seda ühemõõtmelist majandusaspekti, tasakaalustada seda sotsiaalsete teemadega. ja siin näeme ka, kuidas juba kehtivaid norme ära kasutada. näiteks kõikides poliitikates on oluline sotsiaalne mõõde. Euroopa sotsiaalharta heakskiitmine Euroopa poolt, mis ju on heaks kiidetud liikmesriikide poolt, aga mis ei mõjuta Euroopa Liitu üldisemalt. põhiküsimus on aga selles, kuidas julgustada Euroopa sotsiaalset dialoogi mitte ainult riikide siseselt, vaid ka Euroopa tasandil. siin tuleb silmas pidada ka Kreeka puhul, et just need struktuurireformid, nende eesmärk on toetada konkurentsivõimet, sest äh, see sai ju sotsiaaldialoogile Kreekas peaaegu hukatuslikuks. sest praeguste reeglite lepingute kohaselt ei ole sotsiaalpartneritel võimalik palkade üle arutada, ei saa rääkida kollektiivlepingutest, meil ei ole sotsiaaldialoogi ja isegi eeltingimusi selleks. aga ma olen jätkuvalt optimistlik. tõepoolest, me ei ole jõudnud partneritega kokkuleppeni nii nagu me täpselt lootsime. mitmes mõttes see uus vastastikuse mõistmise memorandum oli esimene kompromiss, kus sisalduvad mitmed neoliberaalsed meetmed, mida me üritame nüüd tasakaalustada teiste meetmetega, mille eesmärgiks on kasvu toetamine. ja peame silmas ka sotsiaalset mõõdet äh, poliitikate puhul praegusel hetkel on kõik veel lahtine ja ma ütlesin ka enne, keegi ei saa üksi võitjaks jääda, ka kõige tugevamad mitte, me peame seda tegema ühiselt ja sellepärast tulin ka siia ja ma leian, et ühiselt saavutame parema ja sotsia-, sotsia-, demokraatlikuma Euroopa. minister, ma tänan teid südamest, härra minister ei ole vaja rõhutada, et me e, oleme dis-, ühel meelel, jah, e, kindlasti on e, Kreeka enneolematu olukord, aga samas paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides on kriisi ajal kannatanud töötajate olukord ja töösuhted ja seda mitte troika tegevuse tõttu. nii et eh, nüüd, mis puudutab Kreekat, eh, tähtis on see, et see, mida Jean-Claude Juncker ja möödunud nädalal ka komisjoni kolleegium otsustasid, nimelt eh, uuesti käivitada, teha uus algus sotsiaalsele dialoogile, see uus start me ootame muidugi selle sisu ära, et teada saada, mida see hakkab siis sisaldama. aga see on, sotsiaalne dialoog ei ole nii, et istutakse maha ühe laua ümber ja siis pärast tehakse järeldused, hea, et me üldse sel teemal rääkisime. parim väljendus sotsiaalsele dialoogile, mida tean, on kokkulepped sotsiaal- partnerite vahel ja seda nii riigi tasandil, Euroopa tasandil, ehm, samuti ettevõtete tasandil. meil on kollektiivlepingud ja palgakokkulepped Saksamaal, selle nimi. ja see on selleks tuumaks sotsiaalsele dialoogile ja Kreekas on see kõvasti kannatada saanud aga ma arvan, et me jätkame seda dialoogi niipea, kui komisjon selleks valmis on. see, et meie öö, selle vastu huvi tunneme, oleme üles näidanud ja neljapäeval koordinaatorite rühmas me arutame teiepoolset ettepanekut ja mina teen omalt poolt ettepaneku, et me loome siin seirerühma, mis hakkab seirama siis äh, Eh, uue tööseadusandluse olukorda Kreekas ja siis vaatame, kuidas edasi meievahelist dialoogi pidada. nii et nii me tegutseme edasi, nii et suur-suur tänu, et tulite ja suur tänu, et sõna võtsite ja küsimustele vastasite. Okay. So vielleicht noch eine Ansage. ja veel üks teadaanne, enne kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. enne kui väga paljud ära lähevad, ma tahan öelda, et sotsiaalsed õigused Euroopa Liidus on teema, mida me arutame lähipäevil. meil tuleb ettekanne selle kohta, aga Äh, ülehomme kolmapäeval toimub konverents, mis käsitleb sotsiaalset ühtekuuluvust äh, ja tööhõivet Euroopas. Äh, see on kella kahest kolmeni ja kuueteistkümnest seitsmeni ASB hoones ja minister Antonopoulos on Kreekast kohal. nii et pange see kirja, kui teid huvitab, siis siis eh, tulge kohale. ülehomme, see on siis eh, viieteistkümnendast kuueteistkümneni hoopis ja kella kuueteistkümnest üheksateistkümneni. ja Ronja Antonopoulos on kohal kolmapäeval. hästi, ja läheme nüüd viienda päevakorrapunkti juurde, need on Euroopa Liidu sotsiaal- ja tööõigused ning liidu siseturu õigus ja meil on üks uuring, mida nüüd tutvustatakse meie komisjonile. ja ma tervitan siin proua Dagmar Šiki, kes on Queensi ülikoolist Belfastist ja tervitan ka doktor Gabriella Albertit, kes on Leedsi ülikooli business school'ist ja nemad tutvustavad meile oma uuringut ja siis toimub meil esimene arutelude voor. ma arvan, et siin on päris huvipakkuvad tulemused meil. aitäh, ma siis alustan. suur tänu ja saksa keel on minu emakeel, aga ma olen nüüd saksa migrant ja suur tänu, et saan nüüd äh, komisjonile tutvustada meie uurimist. see on mõlemapoolne väljakutse ja just eriti praegusel hetkel, kuna ülikoolis tutvustavad äh, uurimusi äh, teadlased, kes on selle äh, koostanud. meie ettekanne tuleb ka slaididel ja minu kolleeg Gabriela Alberti tuleb, tutvustab empiirilisi tulemusi omalt poolt. seda küll ei äh, tellitud teatud kindla eesmärgiga, aga Euroopa Parlament soovis lihtsalt sellist üldisemat uuringut äh, äh, tegemaks kindlaks, missugused on siis suhted Euroopa Liidu sotsiaalse töötajate õiguste ning riidu siseturu õiguste vahel nii et teha kindlaks ka seda siis, kuidas seda paremini arvesse võtta äh, õigusloomes. ja et vaadata ka seda, kuidas siis neid vastuolusid kogetakse nii-öelda sotsiaalsel ja riiklikul Euroopa Liidu tasandil, mis võib nende õiguste vahel esineda. me alustasime siis äh, nii-öelda äh, sekundaarsest õigusest võtsime Euroopa Liidu äh, põhiõiguste harta, mis on õiguslikult siduv ja tagab siis nii-öelda sotsiaalsed ja tööõigused siis äh, samal viisil kui siseturuõigus. ja äh, sellega siis pannakse paika ka seadusandja ja ka Euroopa Kohtu tegevus, seega me vaatleme äh, kuidas siis äh, tekivad äh, pinged nende kahe äh, õiguse vahel ja kuidas, kuidas neid siis lahendada, et mõlemat hästi ära kasutada. ja lisaks sellele me ka pakume välja mõningad soovitused, mida võib vaadelda lihtsalt kui näiteid. nii et vaatame kokkuvõtteks siis esmalt ähm, Ähm, paar sõna just nende pingete kohta, mis siis äh, on tuvastatavad nende kahe õiguse vahel Euroopa Liidus. Äh, kõigepealt siis põhiõiguste hartaga tagatud äh, kollektiivsed tööõigused artiklis kaksteist, kakskümmend kaheksa, õiglased töötingimused on tagatud artiklites kolmkümmend üks ja sotsiaalne äh, abi, sotsiaalkindlustus on siis paika pandud artikliga kolmkümmend neli. Need õigused äh, on äh, esmalt siis saanud inspiratsiooni direktiividest, aga nüüd on siis õiguslikult siduvad. nüüd, mis puudutab siseturuõigust, siis on sellel ka pikk ajalugu juba, otsene mõju äh, esmalt siis äh, majandusvabadus ja konkurentsiõigus, siin on siis artiklid nelikümmend viis, nelikümmend üheksa, viiskümmend kuus, sada üks ja sada kaks aluslepingus. ja siin te näete, et on ka ähm, probleeme äh, selles osas, et teatud määral on see siseturuõigusel nii-öelda, äh, on see ülimuslik ja nagu ka äh, Kreeka minister äsja ütles, kui me siis äh, interpreteerime seda õigust, siis me näeme, et siin on siis äh, siseturuõiguse vahel ja siis sotsiaal- ja tööõiguste vahel niisugused seosed, mis ei ole päris selgelt määratletud, hästi tõlgendatavad. siin on, tekivad teatavad vastuolud. kui me vaatame kollektiivset tööõigust, siis siin on näha mm, probleeme see on ka meie uurimuse leheküljel kümme, aga see on siis leheküljelt kolmkümmend kuni viiskümmend kolm teise peatüki kokkuvõte. nii et kui vaadata see kollektiivset tööõigust, siis äh, kõik on äh, kursis selle äh, kohtuotsusega laval, et on asutamisvabadusega võib tekkida vastuolu ja seega tuleb äh, õigustada siis seda äh, kollektiivset õigust, kuid majandusvabaduse õigust ei ole tarvis põhjendada, nii et siin tekib siis niisugune väljakutse kollektiivsele tööõigusele. ja siin on ka siis äh, konkurentsiõigus, kuna mm, mm, kartellide äh, keelamine, keelustamine ja domineeriva äh, turupositsiooni ärakasutamine võib ka seda kollektiivset tööõigust, tööõigusele probleeme tekitada, kui seda niiviisi tõlgendada. nii et äh, kohtupraktika ähm, äh, lähetatud äh, töötajate osas on ka kaasa toonud lisaprobleeme sellistele äh, töötajatele, kes ei ole siis äh, saanud oma töökohal võrdset kohtumist ja see on ka vastuolus äh, ka siseturu äh, vaba liikumise tagatisega ja ka sellega, et kõigile on tagatud võrdne kohtlemine. ja lähedatud töötajate puhul siis on seda ka, mm, seda saab siis, seda saab siis ka seostada Äh, avalike ähm, pakkumistega. esmalt äh, peab siis seda kõigepealt ähm, toetama siis äh, et siin on näha olnud, et ähm, kohtupraktika peab seda toetama ja inimesed on läinud mujale tööle ja siin on ka sotsiaalne äh, sotsiaalsed ähm, tagatised mängus, kuna teatud juhtudel võib turu osaline olla domineerivas äh, turupositsioonis. ja seda võib siis ka kasutada kartellide keelustamise puhul. me näeme väga arvukalt äh, siin selliseid äh, pingeid, mida äh, kogetakse ka nii Euroopa Liidu kui ka riikide tasandil ja nüüd ma annan sõna Gabrielale. suur tänu, et meid täna siia kõnelema kutsusite. nüüd veidi siis empiirilisemast uurimusest. me lähtusime siin neljast juhtumi uuringust, Hispaania, Iirimaa, Rootsi ja Poola olid need neli riiki me vaatasime siis, kuidas nad koha peal äh, lahendusi leiavad, kuidas nad äh, tajuvad neid äh, probleeme ja pole ka üllatav, et üks põhiprobleeme, mida me leidsime nende kahe valdkonna vahel seoses töötingimustega, on just nimelt lähetatud töötajate puhul ja e, just siis, kui lähetatud töötajad e, võetakse siis tööle renditööjõu e, agentuuride kaudu. ja just Iirimaa puhul oli see huvitav, kuivõrd niisuguste agentuuride asetamine on väga lihtne ja seal tekib ka mitmeid kuritarvitusi seoses sellega, et seadusandlus ei ole väga Äh, väga range ja inimestele makstakse vähem palka ja nii edasi. ja just äh, pärast seda küll lõpetati siis registreeritud äh, töölepingute kasutamine. me kasutasime siis intervjuusid ametiühingute tegelastega, inimesed äh, võetakse tööle Iiri agentuuridega, nad ei ole kunagi Iirimaal äh, käinud ja seda kasutatakse lihtsalt selleks, et äh, seal on madal äh, maksustamine ja vähene regulatsioon. ja ja nii tööandjate kui ka töötajate esindajad olid nõus sellega, et tegelikult on soov äh, suurema, rohkema regulatsiooni järele näiteks ehitusvaldkonnas, kuna äh, äh, töötajate äh, töötingimusi on tarvis parandada ja vältida ka sotsiaalset dumpingut. et mis puudutab lähedatud töötajaid, siis see uus direktiiv on tõepoolest samm edasi, aga äh, siin on siiski probleeme rakendamisega, kuivõrd lihtsalt äh, ei ole piisavalt äh, vahendeid riikide tasandil, aga üldiselt ka oli tunda äh, nii-öelda skeptilist suhtumist nii-öelda kont-, nendesse kontrollimehhanismidesse paradoksaalsel kombel võivad sellega töötajate töötingimused äh, veelgi enam halveneda. Äh, selle asemel, et äh, asjad paraneks, tegelikult hakatakse järjest, lähevad asjad hullemaks. ja siin kohal on just äärmiselt oluline ähm, ähm, ametiühingute roll koha peal ja nagu te näete, siis äh, siin just hooldustöötajate äh, puhul äh, on nende olukord just äärmiselt keeruline, kuna nendel puhul ei ole kollektiivlepinguid. Um, um, ja eriti ühelt poolt siis vabadus teenuseid osutada ja teiselt poolt sotsiaalsed ja tööõigused riigihangete vallas me eeldame, et kohalikud omavalitsused üsna vähe jälgivad olukorda ja et kõigile kohalduksid võrdsed tingimused. nüüd Iirimaa juhtum. ametiühingud suhtusid üsna positiivselt sellesse, et olukorda annab parandada koha peal, kui uus avaliku hangete direktiiv korralikult üle võetakse. aga samas on endiselt suuri väljakutseid. Iirimaal oli juhtum, kus ametiühingud täpsustasid sotsiaalseid klausleid ja kollektiivlepingute kaudu tegid seda, aga Rootsi puhul on endiselt tegemist äh, vaidlustega, äh, et äh, kuidas kollektiivlepinguid avalike hangete puhul kohaldada ja artikkel kaheksateist uues riigihangete direktiivis, kas ta on jõustatav või mitte, seda arutatakse, sest äh, universaalselt ei kohaldu Rootsis kollektiivlepingud, aga väga tähtis roll on siin, äh, mida kohalikud äh, omavalitsused ära teevad, Vita Job mudel on kasutusel Rootsis ja tehakse väga palju ära, et tööstandardeid parandada eh, ka ehitussektoris. nii et on vaja lihtsalt vaadata parimat praktikat, eh, ka sellisel juhul on olukord vastuvõetav, kui ametiühingud tegelevad seirega ja töö kvaliteedi hoiavad silma peal. nüüd eh, sotsiaalkindlustus ja sotsiaalne toetus. me teame, et äh, vabalt äh, liikuvad töötajad siiski puutuvad kokku paljude tõketega ja siin äh, European Rights Clinicu vastuseid lihtsalt hiilivalt õõnestatakse seda, mis varem oli kindlustatud töötajatele ja nüüd on vaja tõesti tõestada oma residentsust ja Äh, seda, et te olete tõesti kõigile tingimustele vastav töövõtja ja Euroopa Kohus äh, ja on jätnud liikmesriikide kohuste otsustada, kas saab kvalifitseeruda töövõtjaks ja siis omatakse sotsiaalseid õigusi või mitte. ja äh, siin empiirilises osas lõpetusse oleme esitanud küsimuse, et võrdne kõht kohtlemine ja vaba liikumine, eh, vaba liikumise õigused Euroopa Liidus. et nende kallale on mindud valitsuste poolt. jah, selline oli eh, reaalsus koha peal ja nüüd on teie käes kord seda olukorda muuta. nagu me ütlesime, normatiivne raamistik Euroopa Liidus nõuab seda, et eh, siseturgul oleksid põhiseaduslikult tingimused loodud ja põhiõiguste harta, mis on meie lähtepunktiks, on keeruline instrument iseenesest, sest Äh, see tekitab äh, vastuolusid siseturu õiguses, ühelt poolt jah, ettevõtjatel on õigused, varalised õigused, äritegemise õigus, aga teiselt poolt on tagatud sotsiaalsed ja tööõigused. Äh, inimõiguste harta prioritiseerib füüsilisi isikuid ja paneb erilist rõhku inimväärikusele seetõttu aga kui nüüd garantiid on vastuolulised omavahel, siis kuidas toime tulla olukorraga? harta ise eh, näeb ette diferentseeritud õigused, ühelt poolt on õigused, eh, mis on kooskõlas Euroopa Inimõiguste konventsiooniga, kui me vaatame nüüd, milliseid on siin õigused, siis artikkel kaksteist räägib ametiühingute õigusest, aga inimõiguste kohus aastal kaks tuhat kaheksa ja edaspidi on öeldud, et ametiühingute õigus tähendab kollektiivlepingute sõlmimise õigust ja samuti eh, õigust streikida. nii et artikkel kaksteist räägib sellest. harta näeb ette ka mõned õigused ilma eh, tingimusi seadmata. Eh, artikkel viiskümmend üks kaks ütleb, et ükski õigus ei tohi kahjustada teisi õigusi ja see puudutab ka artikli kaksteist õigusi, aga samuti kolmkümmend neli ja kolmkümmend üks õigusi mis puudutavad sotsiaalkindlust ja õiglasi töötingimusi. meil on samuti õigused, mis on garanteeritud ainult äh, tuginedes sekundaarõigusele ja põhi äh, aluslepingule, näiteks äri äh, edendamise õigus, nüüd kollektiivse samuti kollektiivsed tööõigused, kollektiivlepingute õigus, mis on kirjas artiklis kakskümmend kaheksa teiselt poolt. ja nüüd e, tööõiguste ja sotsiaalõiguste tase e, on sätestatud artiklis kolmkümmend üks ja kolmkümmend neli. nii et meil on samal tasandil õigus äri e, ajada ja teiselt poolt kakskümmend kaheksa kollektiivsed tööõigused. ja ükski e, õigus ei tohi saada piiratud rohkem kui vajalik e, ja mitte rohkem, kui on vajalik selleks, et tasakaalustavaid õigused oleksid kaitstud. meie leiame, et see tähendab seda, et Euroopa Kohtu praktika peab tulevikus muutuma. kui Ryanair vaidlus kohtusse lõpuks jõuab, siis see tähendab seda, et Taani ametiühingud võivad streikida tagamaks, et piloodid, kes Taanist töötavad Ryanair jaoks, on ka kaetud kollektiivlepingutega ja selleks peab Euroopa Kohus muutma oma seisukohta Viking juhtumis ja andma öö, vaba, majandusvabadusega samasuguse staatuse ka eh, kollektiivlepingute ja tööstus- ja töövõitluse õigustele. Eh, nüüd ma rääkisin peatükk neljast, nüüd ma tulen viienda juurde. see kontseptsioon eh, iseenesest ei kehtestu, selleks on vaja korrigeerida õigusakte, tugineda eh, kohtupraktikale eh, ja siin on eh, võimalik sotsiaalpartneritele anda uusi rolle juurde erinevatel tasanditel. Need on meie soovitused lihtsalt näiteks, kõigepealt uut tüüpi äh, konstitutsiooniline kontseptsioon, selle puhul on vaja võidelda müütosega, et inimesed, kes liiguvad teise riiki töötamiseks, ei ole eh, nii väärikad kui teised, kes koduriigis töötavad. Eh, me arvame ka, et poliitprojektide toetamine, mis tagaksid meile sotsiaalselt vastutustundlikud avalikud hanked. me loodame, et uue direktiiviga siin tõesti see teoks saab. ja terve rida uuringuid on kollektiivlepingute kohta tehtud ning äh, lepingute kohta, mis loovad piiriülese sotsiaalkindlustuse, aga neid paraku, selliseid institutsioone, mis selle sotsiaalkindlustuse piiriüleselt tagaksid, ei ole. nüüd teine soovitus Eh, ja see seondub lähedatud töötajate direktiiviga, seda tuleb remontida, tagamaks, et välistöötajaid töökoha samamoodi koheldataks. ükskõik, kas siis on tegemist vabalt liikujatega, lähedatud töötajatega või töövahenduse kaudu tööle asunutega ning eh, on vaja kohandada eh, töösuhteid ja süsteeme, igasuguseid nüüd äh, võrdlekohtlemine, me arvame, et direktiiv kaks tuhat neliteist viiskümmend neli, mis puudutas töötajate vaba liikumist, peab kohalduma kõikidele töötajatele, kes liiguvad. ja lõpetuseks, nagu me nägime, need äh, töötajad, kes põgenevad tööpuuduse eest, paraku nad kukuvad sotsiaalabi ja sotsiaalkaitse auku, nad jäävad sellest ilma, me arvame, et neidki töötajaid peaks toetama ja selleks on vaja olukorda kõigepealt uurida. nüüd sotsiaalpartnerite tegevus, siin me leiame, et nemad saavad etendada oma rolli loomaks sotsiaalkindlustusinstitutsioone, aga ka äh, kui ettevõtted liiguvad piiriüleselt, siis on vaja tagada lähedatud töötajatele normaalsed töötingimused töökohal ning teil on oma roll ka vaba liikumise õiguste kaitsmisel. nagu me kuulsime, ametiühingutel töötajate õigusi tihtipeale piisavalt ei rakendata ja tegime kokkuvõte, et siin annab palju veel ära teha selleks, et pinged kahaneksid siseturuõiguse ja sotsiaal- ja tööõiguste vahel. ja siin on vaja siseturgu meil, kus valitseksid põhiseaduslikud tingimused ja parlamendil on siin palju ära teha. nii et aitäh tähelepanu eest, see oli väga tihe ettekanne meil. suur tänu väga,, väga-väga huvitavad tulemused jah, nii et alus on nüüd olemas e, ja sellega hakkab nüüd meie komisjon pikka aega tööle, mida te rääkisite. jah, meil on, see seondub ka aruteluga, mis meil oli Kreeka töösuhete olukorra üle ja see seondub ka selle poliitikaga, mida me oleme viimastel aastatel teinud, nii et me saame äh, alustada nüüd dialoogi, aga täna peame selle ainult katkestama, kindlasti me ei saa seda lõpule viia nii et kõigepealt saavad koordinaatorid sõna järjekorras, kõigepealt Rahvapartei nimel Danuta, kas sina soovid sõna? Ja przyznam się, że jestem na tej sali osobą, która chyba najbardziej cieszy się. Ma pean tunnistama, et mina olen vist kõige rõõmsam siin saalis selle üle, et selline uuring läbi viidi. meie koos töötasime esimehega kahe tuhande neljateist aasta direktiivi kallal ja mida meil siis tookord ei olnud, oli just äh, uuring selle kohta, oli küll teisi uuringuid, aga äh, paraku need ei olnud piisavad. nüüd on väga hea, et meil on see uus uuring ja äh, töötajate lähetamise teemaga kindlasti tuleb meil edasi tegeleda, aga küsimus on järgmine. Äh, kas te äh, oskate öelda, kui tihti oli nii, et töötajate lähetamine ei toimunud töötajate lähetamise definitsiooni kohaselt või rikkus seda? Mm, intervjuudes, küsitlustes töövõtjatega ehk selgus ka see, et mis põhjustel siis ei toimunud kõik definitsiooni kohaselt. me teame, et on terve rida internetilehekülgi, kus on kirjas küll töövõtjate kohustused ja õigused sellisteks lähetamise olukordadeks. aga kui palju on ja see on just selleks, et eh, mitte rikkuda põhimõtteid ja norme, aga kui tihti seda juhtub ja teine probleem on need niinimetatud postkastifirmad, me ei ole veel leidnud sellist instrumenti, mis aitaks meil eh, ebaausat suurte eh, ettevõtjatega rinda pista. Eh, kas äkki saate siin soovitusi anda? Juta Steinruck, palun. jah, suur tänu. jah, paljus, eh, mida te ütlesite, pea kõik, mis te ütlesite Äh, jah, on ka minul südamel see konflikt siseturu vahel ja töövõtjate õiguste vahel. sellega me oleme kogu aeg pidanud äh, tegelema siin parlamendis, ma olen juba pikka aega siin töötanud ja äh, on inimesi, kes alati arvavad, et majandusküsimus on alati esiplaanil ja mitte inimõigused. ja minul on loomulikult Äh, palju küsimusi, ma väga põhjalikult lugesin teie uuringut, et kuidas, kust me peaksime sekkuma Euroopa Liidu tasandil. jah, posti, töötajate postitamise direktiiv pidi korrigeerima varasema direktiivi puudusi, aga minu arvates asi läks ainult hullemaks, sest see korralikke täpseid definitsioone ei ole uues direktiivis. ja mind huvitab ka see, Äh, kuna te tegelesite selle üldraamistikuga, kas Euroopa aluslepingutes äh, on ka õiguslik alus olema selle kohta, et ühesuguse töö eest äh, ühesugust palka peab maksma. kas selle kohta mingid juriidilised pidepunktid aluslepingus? Danuta ütles, et kasutatakse lihtsalt inimesi ära, kui nad lähevad Äh, saadetakse tööle mõnda teise riiki ja äh, ei tarvitse olla õiglased töötingimused seal ja ka sotsiaalkindlustus samasugune nagu koduriigis. jah, te rääkisite ka Euroopa institutsioonidest. kas te pidasite siin silmas kontrollimeetmeid, et võidelda illegaalsete võtete vastu, et Euroopa peaks rohkem kontrollima erinevalt minu kolleegist ma arvan, et meil on vaja rohkem piiriüleseid kontrolle Euroopas, et kaitsta inimesi, kui nad tulevad teistest riikidest meile ja siis hakatakse neid ära kasutama. suur tänu teile uuringu eest. jah, see e, väga palju kinnitas seda, mida mina oma praktikast olen kogenud kõikjal Euroopas ja ma arvan, et meil ja komisjonil on vaja teha nüüd oma kodutöö ära, et äh, kõiki töövõtjaid Euroopa Liidus ühteviisi koheldaks. ja nüüd Antea McIntyre, palun, kui te soovite sõna. Um, suur tänu ja suur tänu tänase ettekande eest. meil on siin paljut, mida analüüsida ja uurida, aga tahtsin kasutada võimalust, et küsida mõned küsimused. see puudutab üksikute töötajate õigust oma koduriigist teise riiki kolida Euroopas selleks, et asutada ettevõte, ehk siis ettevõtlikud inimesed, kes tahavad luua ettevõtte, mis pakub teenuseid või midagi muud ja Ühendkuningriigis saan oma postkasti üllatava suure arvu küsimusi ja kaebusi üksikisikutelt, kes üritasid Hispaanias ettevõtet asutada ja nad seisavad silmitsi mitmete mittemaksuliste takistusteta, ehk siis neil on teel väga suured takistused mis ei võimalda neil oma professionaalseid teenuseid müüa või mingit teenust või ametit ähm, täita. minu arvates see on tavaline olukord, kus üksikisikul on õigus elatist teenida ühtsel turul, aga samas on meil mingid tõkked, tõkked, mis seda takistavad ja eelkõige puudutab see just Hispaaniat, sest tundub, et enamik kaebusi pärineb sealt. aga nüüd see töö, mis teie tegite, kas selle käigus oli teil ka mingeid raskusi seoses üksikute töötajatega, kes äh, olid kas FIE-d või üritasid ettevõtteid asutada just Hispaanias, aitäh! ma tänan. ALDE fraktsioonist ei ole kedagi kohal. vabandust, vabandust. jäid mul silme alt välja. Øh, øh, ma tänan selle ettekande eest ja mul on hea meel selle eest, et minulgi on võimalik selle uuringu tema sõna võtta, seal oli väga palju kasulikku, mis kindlasti on meile suureks abiks siin meie komisjoni töös tulevikus. mul on üks lühikene küsimus, see puudutab komisjoni tööprogrammi. kuulutati välja, et vaadatakse põhjalikult läbi töötajate lähetamise direktiiv ja ma arvan, et sellisel juhul ka selle uuringu soovitused tuleks arvesse võtta ja kohe põhjalikumalt. ma tänan, kuuelt ridadest enam kedagi ei ole, siiski mina olen. sellisel juhul mina võtan sõna. E, jah, e, e, möödunud nädalal voliniku kuulamisel komisjonis öelda, et mitte ainult ei hakata tegelema lähetamisega, vaid ka tööinspektsioonide e, seaduse läbivaatamisega. E, kas teie teate, et äkki on vaja direktiivi selleks, et tööinspektsioone tugevdada Euroopa Liidus või piisab sellest, et paremaks muuta liikmesriigi tasandi õigusaktid tööinspektsioonide kohta. mina sain komisjonist aru niimoodi, et eh, siin kaalutakse Euroopa norme, standardeid tööinspektsioonidele, aga mida teie asjast arvaksite? rohelised. Hm? <coughs> Moment, jetzt müssen wir Reihenfolge machen, äh, für die Grünen rohelistest ei olegi kedagi hästi, siis on meil EFTD. kas on keegi, kedagi ei ole kohal? jääb e NF. Äh, härra Martin, palun. aitäh. teada on, et Euroopa Liit ei äh, saa hakkama, kui kõikide riikide vahel ei ole äh, maksualast ja sotsiaalset võrdsust. samas on ka üldteada, et äh, see on praegusel hetkel võimatu, kui, kuivõrd Euroopa on äh, otsustanud liiga kiirelt laieneda ja väga, ja seega on väga suured erinevad, erinevused kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel. aga me näeme, et seda võrdsust on veelgi raskem saavutada kuna siseturgu puudutav õigus on eh, pahatihti vastuolus eh, sellesama Euroopa Liidu sotsiaalse ja tööõigusega. nii et eh, me näeme, et Euroopa ülesehitamine ei vii mitte kuskile ja meie mm, parlament lihtsalt teeb mõttetut tööd nii et äh, see äh, uurimus, mis äh, võib olla küll mm, põhjalik, kuid see teeb ettepaneku toota veel rohkem regulatsioone ja direktiive ja kõikvõimalikke reegleid. seega muutub see töö meil veelgi mõttetumaks täna. jah, reeglid ühiskonnas kui neid tahetakse jõustada, vajavad ka kontrolli. Agnes. Eh, aitäh, mul on kaks küsimust. kõigepealt, mis puudutas seda suunatud eh, lähetatud töötajate direktiivi läbivaatamist, kui ma ettekannet kuulasin, kas ma sain õigesti aru, et eh, tuginedes antud analüüsile, läbivaatamine peaks viima lähetatud töötajate direktiivi kohaldamiseni, et tagada koht, õiglane kohta otsus sest üritatakse majanduslikud õigused ja sotsiaalõigused ühte patta panna, kas ma olen asjast õigesti aru saanud, sest komisjon ütleb, et meie anname välja teatise selle kohta, kuidas me võib-olla tahaksime probleemi lahendada, aga kuidas see siis tagab, et meil on igal pool täpselt sama sotsiaalse kaitse tase seoses majandusküsimustega ja teiseks alati räägitakse sotsiaalse dialoogi olulisusest, sa ütlesite, et sotsiaalpartnerid peavad jõudma kokkulepeteni. nüüd kuulsime, mis on olu-, sotsiaaldialoogi olukord Kreekas ja ma arvan, et see, mis vastab tõele Kreekas, vastab tõele ka mitmetes teistes riikides. põhimõtteliselt eh, komisjon ja Troika selle vastu huvi ei tunne, seega kuidas me selle olukorra lahendame, sest meil on ju vaja sotsiaalpartnereid selleks, et äh, ärakasutamise vastu võidelda. kas teil on mingeid ettepanekuid? proua Veebe, ma tänan selle ettekande eest. jah, ma arvan, et selle peaks täiesti ametlikult selle uuringu saatma ka Euroopa Kohtule see oleks väga kasulik informatsioon ka teistele komisjonile, näiteks eh, siseturukomisjoni liikmetele. aga küsimusi on mul kaks. kõigepealt niinimetatud need minuti töövõtjad, kui me ei saa rääkida päevatasust, vaid minuti tasust, Need on need veebiplatvormid, eh, kus eh, noored paari sendi eest pakutavad digitaalsektoris oma teenuseid. see on kohutavalt eh, ekspluateeriv sektor, millega meil tuleks tegeleda. ja sellel on väga palju seost uuringuteemadega. nüüd pidades silmas dig-, ja digitaliseerimist, mis avab tohutud võimalused, samas äh, ähvardab õõnestada tööõigust ja selles olukorras on meie äh, ülesanne tagada suuremad äh, tööõigused digitaliseerimisajastul ja nüüd Euroopa Kohus ja Ivanovitši juhtum. ma arvan, et väga tähtis on see, et liikmesriigid oleksid sotsiaalkindlustuse puhul äärmiselt eh, hoolikad. tahaksin teilt kommentaari. Krasnodebski. Krasnodebski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Ja chciałem się <clears throat> zapytać, bo ma tänan. minul on küsimus jah, me koondasime tähelepanu lähetatud töötajatele ja loomulikult tegemist on väga eh, tõsise probleemiga, aga eh, need meie kaks daami ütlesid, et eh, need piiriülesed töötajad, liikuvad töötajad mm, tegelikult moodustavad ainult kolm protsenti meie tööjõust loomulikult äh, uuring on üldise iseloomuga, äh, siin räägitakse äh, töötajate õigusest ja siseturu reeglitest, aga kas mitte ei ole teisigi väga tõsiseid probleeme, näiteks Poola kohta te kirjutate. Of liberal elements often attributed to a US Council and partly reflecting in Polish academic opinion with a more traditional elements from the pre-socialist and socialist past. Czyli mamy do czynienia z taką rodzaju, rodzaju pomieszaniem. niisiis, e, tegemist on probleemse olukorraga, ühelt poolt poost sotsialistlik majandus, aga teiselt poolt sisaldab ka neoliberaalseid elemente, ma ütleks lausa parem ekstremistlikke neoliberaalseid elemente. meie e, Briti kolleegidelgi oleks siin juba mida kritiseerida Jälle inglise keeles. company level i podają Panie procent, że 16% tylko siły roboczej w Polsce dotyczy i 20... Jah, te ütlete e, e, kuusteist protsenti töövõtjatest ja kakskümmend protsenti ettevõtetest Poolas puudutab see, äkki peaks seda siiski põhjalikumalt uurima. E, kas see äkki ei puuduta seda postsotsialistlikku majandust, aga see ei ole midagi Poolale eripärast, see puudutab ju kõiki endiseid sotsialistlikke riike, Ida-Euroopat, seda uut Euroopat. me kuulsime samas ka, mis toimub Kreekas öö äh, ma, kõiki puudutab see neoliberalism, suured hargmaised eh, ettevõtted, kes tulevad teistest riikidest, näiteks Amazon Saksamaalt Poolasse, toimub selline ettevõtete migratsioon meil. ja äh, ametiühingute äh, Äh, läbirääkimise suutlikkus normaalsete palkade eest, siis siin te viitate Iirimaale ja Rootsile hoopis. ma ei taha jätta muljet, et äh, siin on tegemist mingi fiktsiooniga. Äh, me räägime ühelt poolt ühistest siseturu normidest ja lähtume sellest, et Euroopa Liidu liikmesriigid on majanduslikult äh, homogeensed, ei sugugi mitte. Äh, väga erinevad on liikmesriigid majanduslikult ja ka sotsiaalsete õiguste osas on olukord väga eripalgeline, näiteks kui me võrdleme Rootsit ja Poolat. ja kui me räägime ainuüksi lähetatud töötajatest, äh, siis kindlasti puudutab see ka VKE-sid vaesemates riikides. tähtis on, et me ainult ei puudutaks suurt, suuri ettevõtteid, hargmaised ettevõtted, kes on laienenud kõikjale Euroopasse ja sealhulgas ka sellistesse riikidesse nagu Poola, Tšehhi, Slovakkia, Bulgaaria, aga meie riikides on neil tingimused hoopis teistsugused kui kuskil Rootsis või Alam-Saksimaal. jah, enne kui ma komisjonile sõna annan ja siis loomulikult raportöörile teeks ühe märkuse. jah, loomulikult meil on sotsiaalsed erinevused ja töösuhetiski on väga suured erisused liikmesriikide vahel Euroopas. aga meil ei ole veel ühtegi mõistlikku töövõtja mõistetki välja töötatud. jah, meil tuleb selline päevatasu saaja äh, mõiste esiplaanile, aga kuidas ikkagi äh, defineerida täpselt töövõtjad lepingulist töövõtjat, ma arvan, et see töövõtja määratlus tuleb kõigepealt komisjonil välja töötada, sest vastasel korral läheb asi kontrolli alt välja, et millest me siis räägime. kas me räägime ka öö, äh, FIE-dest, äh, äh, see on temaatika, millega tegeleda ja liikmesriikide erinevused on tingitud ka sellest, et meil on kuus erinevat materiaalõigust meie liikmesriikides. aga nüüd ma annan sõna komisjonile. Mariota Nu, kas ta on kohal, palun? tere, mina olen Mariota Nu Euroopa Komisjonist suur tänu selle raporti eest, me lugesime seda huviga, jagasime selle laiali ka oma talituste vahel ja võtame seda järgmiste otsuste tegemiste puhul kindlasti arvesse. ja siis annan kohe raportöörile sõna, raportööridele ja kolm minutit vastusteks, kui tulete toime. <laughs> hea küll, anname oma parima. nüüd küsimused ja lähetatud töötajate ärakasutamine. me ei ole üle korranud mitmeid empiirilisi uuringuid, mida juba on tehtud, meie tuginesime siin IDEA konsulta ja Stiftungi uuringule ja see on kokkuvõte leheküljel üheksakümmend viis, üheksakümmend kuus. me ei ole läbi viinud uut empiirilist uuringut lähetatud töötajate ärakasutamise kohta, aga me nägime, et lähetamine näiteks Saksamaale, kuhu ei lub-, kus ei lubatud idapoolsetest riikidest pärit inimestel vabalt kolida, samal ajal toimus äh, teatud sektorites buum ja nüüd on see altern-, lähetamine on alternatiiv vaba liikumisele, alati ei ole ärakasutamise küsimus, vaid äh, kohati töötajatel ei ole alternatiivi, et vabalt liikuda, ehk siis võrdne kohtlemine, seda tuleb võtta tõsiselt ja nüüd lähen Juta Steinbrücki küsimuse juurde, sest see on ka varasemaga seotud, kust me siis lähtume võrdse kohtlemise puhul, kõigepealt töötajate vaba liikumine vastavalt äh, võrdsele kohtlemisele, see on muuhulgas ka artiklis nelikümmend viis ja miks see ei kohaldu lähetatud töötajatele, põhjus on selles, et töötajate vaba liikumist tasakaalustab teenuste osutamine ning töötajateenuste osutamine hõlmab ennast teatud rikkumist, sest et tööõigus kohalduks siis töötamise paigas ma ei tea, milline institutsioon on seda saavutanud, aga põhjenduspunktides on ära toodud, et lähetatud töötajate ebavõrdne kohtlemine on seotud teenuste pakkumisega ja kuna põhiõiguste harta näeb ette teistsuguse vabaduste hierarhia, mis puudutab äh, füüsilisi ja juriidilisi isikuid, siis ei oleks, ei tohiks olla ka sellist hierarhiat ja ka töötamine, töötamise kohas on ette nähtud võrdne kohtlemine. ja nii leping kui harta on siin andnud suuniseid. ma ei saa vastata küsimusele, kes lähetamist ära kasutab, võin ainult öelda, et alati ei pakuta vaba liikumist alternatiiviga, näiteks kui me räägime siin hooldamissektorist, siis inimesel ei ole võimalus äh, saada sama töökohta, kui me räägime vabast liikumisest. nüüd kontroll, kas on kaalutud ka Euroopa Tööinspektsiooni, sest me ei ole seda kaalunud, me oleme mõelnud selle üle, et kas poleks parem nendes sektorites, kust lähetamine on nii levinud, välja töötada kollektiivlepingud ja kollektiivläbirääkimised, et tagada probleemitu kohaldamine, teatud sotsiaalkindlustused, sest mõned meie intervjueeritavad ütlesid, et alati ei ole see sotsiaalkindlustus pakutud ning kas lähetatud töötajate puhul ei peaks olema tööpaigas tagatud äh, kõik võrdsed õigused? jah, sotsiaalkindlustusasutused väga palju liikuvate töötajate puhul, võib-olla ka lähetatud töötajate puhul, mida võiks siis luua kollektiivlepingutega või vastavate seadustega. pean teile vist pettumuse valmistama, proua McIntyre me ei ole vaadanud äh, nende töötajate olukorda, mis puudutab just FIE-sid ja sageli kolivaid inimesi, me oleme va-, ja me ei saanud intervjuudes ka selle kohta väga palju vastuseid. jah, see on väga oluline, sellepärast et see on seotud ka nende klikkivate töötajatega, kuidas me neid töötajaid üldse defineerime, see on ju äärmiselt oluline. seega siin on mõisted väga suure tähtsusega ja seda me seetõttu ka ei käsitlenud. mõned küsimused puudutasid lähetatud töötajate läbivaatamist, kui kaugele siin minna, ma arvan, see on institutsioonide vastata, meie ettepanek on seda läbivaatamist kasutada selleks, et suurendada võrdsete õiguste aspekti, sest lähetatud töötajate puhul on miinimumstandardid tagatud, aga mitte võrdne kohtlemine ja meie arvates see ei ole õige. nüüd, kas me tahame Euroopa tasandil rohkem reegleid ette näha, siis siin tegelikult meie sõnumid on äh, erinevad, me oleme rääkinud siin ka autonoomsest reguleerimisest, me ei ütle kogu aeg, et me tahame Euroopa föderaalriiki. ma ütleksin, et jah, mõnede teemade puhul tuleb tegeleda sellega Euroopa tasandil, ma Jakianius, kui ma nüüd ei eksi, küsis kollektiivsed õigused mida me oma uuringus käsitleme, kuidas neid kaitsta, kui me vaatame troika reegleid ja seda uut majandusjuhtimist, mis seavad äh, kollektiivõigused liikmesriigi pädevusse, me ei ole sellega tegelenud, sest meie keskendusime siseturule, aga loomulikult ka Majandus- ja Rahaliidu puhul tuleb seda silmas pidada mida me teeme seoses marginaalse tööhõivega. minule pakkus huvi Horisont kakskümmend kakskümmend uuringu kokkuvõte. ma arvan, et see on üsna hiljutine ja tema ütleb, et seal öeldakse, et nüüd on fragmenteeritud see tööjõud oluline on luua mõiste ja see ei ole lihtne ja meie ei ole ka seda teinud, kui me, me peame töö defineerima, sest kui me loome siin mingid piirangud, et äh, üks nädal, üks tund tööd nädalas või viis tundi, siis see loob teatud erinevused. ja nüüd äh, lõpetuseks võrdne kohtlemine, kui inimene on kolinud näiteks Saksamaale, et seal tööd leida, aga tal ei ole see õnnestunud. ja töötu abiraha maksmine lõpetati, kuna tegemist oli välisriigi kodanikuga ja siin on erinevus inimesed, kes on juba tööturule lõiminud, isegi kui see ei ole olnud väga edukas. seal on Euroopa Kohtu otsus ning äh, ka ombudsman on välja pakkunud teise lahenduse, et selliste inimeste puhul, kes ei ole veel töö turule sisenenud, aga neil on marginaalne töö, neid tuleks kohelda töötajatena. meil ei ole veel Kassineto kaasuse puhul otsust, minu arvates seda käsitletakse alles oktoobri lõpus, siin on olukord sarnane. küsimus härra Krasnojevskilt kindlasti ka tõlk sattus siin segadusse, kuna vahetasite pigemalt keelt ja mina kahjuks poola keelt ei oska. Teil on õige, et Poola reaktsioon on olnud innovaatiline ja siin on olnud segu mitte ainult sotsialismist, vaid ka sotsialismi eelsest ajast ja samas aspektid, kus on toetatud teistele nõuannetele ja seda süsteemi tuleks edasi analüüsida põhjalikumalt, kui meie oleme seda teinud, aga me analüüsime, analüüsisime Poolat, sest see on kõige suurem idapoolne riik, seetõttu oli ta ka meie uuringus hõlmatud. nüüd see Amazoni näide, ma arvan, et see on väga hea näide. Amazon on osaliselt Poolas selleks, et vält-, vältida Saksa ametiühingute streigiõigust. ja piiri mõlemal pool on ametiühingud olnud aktiivsed, et äh, mitte üksteise vastu olla äsitatud ja see on olnud lisaks siis Euroopa Liidu suunistele nagu te ütlesite, Euroopa Liidus on väga palju erinevusi, ka Rootsi ja Iirimaa vahel on erinevusi, aga nad on meie jaoks sarnases kategoorias, kus on vabatahtlikult äh, lisasüsteemid ettevõtluse süsteemile, aga seal nendes riikides on surve suurem, kui me vaatame siseturu õigusakte ja ka kõikide riikide vahel on äh, erinevusi VKE-de ja hargmaiste ettevõtete vahel ja nii edasi. ja see puudutab ka proua McIntyre'i küsimust, milline on olukord Hispaanias, kas Hispaanias on keerukam nendest bürokraatlikest tõketest üle saada? me ei ole vaadanud äh, üksikute töötajate liikumist, aga olukord võib olla keerukam, kui puudub kahepoolne kokkulepe, nii et seda tasuks edasi analüüsida. ma loodan, et kasutasin oma viite minutit äh, parimal võimalikul viisil ja loomulikult võite meile kirjutada ja siis saame edasi vastata teile ka hiljem, aitäh! Also mir war vorher schon bewusst wie bei jah, mul oli juba enne teada, et e, teadlaste puhul kolmest, mis, mis saab kolmest minutist teadlaste puhul. jah, aga need kolm minutit olid ülitähtsad ja uuring on väga-väga tähtis ja viljakas ja hoiab meid aktiivsena, nii et me praegu katkestame arutelu sel teemal ja lubame teile omalt poolt, et tuleme selle küsimuse juurde kindlasti tagasi. nii et siin nüüd kõlas ettepanek, eh, et ka saata kohtunikele Euroopa Kohtusse eh, uuring, et nad saaksid siin sisalduvaid ettepanekuid põhjalikult uurida. hästi, nüüd tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde aga tahan öelda, et kakskümmend viis minutit oleme juba ajakavast maas ja e, nimelt Euroopa mikrokrediidirahastu progress rakendamine on järgmine teema ja Sven Schulze on raportöör ja nüüd George Bach on selle teema üle võtnud, aga paluks kiiresti jah, ma tänan, lugupeetud kolleegid, nagu öeldud, ma esindan siin Sven Schulze, kes eh, oma tütre sünni tõttu seitsmendal oktoobril täna ei saa meie istungil osaleda. aga meenutan teile lühidalt, aastal kaks tuhat kümme kehtestati mikrorahastamis, eh, mikrokrediidirahastu progress, mis pidi aitama Äh, Euroopa pinnal rakendada neid kogu, kogemusi, mis on saadud kolmandates riikides mikrokrediitide andmisel ja see on suunatud just äh, sotsiaalselt halvemas olukorras olevatele inimestele toetuseks, sest olukorrast välja tulla ja nüüd on pool ajast juba selja taha jäetud, tuleks hinnata, kuivõrd tõhus öö, äh, on olnud see rahastu uute tingimuste loomisel ning äh, meil on olnud äh, kuulamised ekspertidega ja ka abisaajatega ja kõik on leidnud, et see üldiselt toimib, see projekt ja strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärke on aidanud ka saavutada. aga loomulikult on ka puudusi ja äh, kolleeg Sven Schulze palus, et ma nendel peatuksin. kõigepealt Eh, mitte kõikide elanikkonnakihtideni, kes on halvas olukorras, ei ole need krediidid jõudnud eh, ja eh, kogu see süsteem on veel ala arenenud ja siin on tehtud muudatusettepanekuid, kuidas olukorda parandada ning toetuse saajate ja väike mikroettevõtete kohta tuleks ka rohkem informatsioonid hankida, et oleks sihipärasem ja kindlasti ka koolitus ja juhendamisteema mm, peab rohkem rõhku saama. E, meil on progressiga tegemist sotsiaalpoliitilise instrumendiga, mis peab praktilist abi andma inimestele näiteks mingi äriplaani väljatöötamisel või raamatupidamise e, puhul. üheksakümmend üheksa muudatusettepanekut e, esitati ja mõned tahaks natuke puud peatuda jah, e, e, kõigepealt kontaktpunkt, e, reklaam, eriti on tähtis propageerida neid võimalusi maapiirkondades, muudatusettepanekud kolmkümmend kolm ja kolmkümmend neli peatuvad selles. ja kindlasti metoodika peab paranema andmete kogumisel ning peab vaatama ka, kui kaua ettevõte ettevõtted äh, sellest abi saavad nendest krediitidest ja kui palju töökohti juurde loovad. kolm muudatusettepanekut on suunatud sellele. ja äh, muudatusettepanek nelikümmend kaks, äh, selle vastu on raportöör, sest see sekkub raporti ülesehitusse. nüüd käitumiskoodeks, Äh, krediitide andmisel. Äh, see on lihtsalt ümber paigutatud ja kokkulepped EEF-i ja krediidivahendajate vahel, siin on ka paigutust äh, välja pakutud muuta. muudatusepanek nelikümmend seitse puudutab käitumiskoodeksit krediitide andmisel ja samuti tahetakse ümberpaigutust. nii nelikümmend kaks ja nelikümmend kolm eh, taotlevad eh, kapitali osaluse üle kontrollimist. Eh, see on huvitav ettepanek. siin on Hispaania kolleegilt tulnud sellekohane muudatusettepanek ja raport raportöör samas arvab, et väga kitsastes õiguslikes raamistikes on see ettepanek eh, rakendatav ja mitte kõikides liikmesriikides, sest eh, see kapitali osalus, seda reguleerib eh, siseriiklik seadusandlus. nüüd ESF-i e ja EASI ühendamine paremini, et sünergiat taotleda, selle kohta on muudatusettepanek number üheksakümmend tulnud ja palju muudatusettepanekuid esitati, mm, mistõttu härra Schulze kavatseb kompromissettepanekut välja töötada ja omalt poolt ettepanekuid teha vastu ja see peaks Eh, olema heaks aluseks siis läbirääkimisi pidada neljakümne teisel kalendrinädalal ja oktoobri lõpus on, läheb see teema ka plenaarile. suur tänu, George Bach. ja nüüd eh, Javi Lopes, palun, variraportöör. jah, kiiresti esmalt äh, sooviksin teid tänada tehtud töö eest. lugesin selle äh, projekti põhjalikult läbi, tundub, et see on suurepärane alus edasi tegutsemiseks, tundub ka, et on saavutatud päris lai äh, konsensus. meie tahaksime rõhutada veel nelja-viite asja. esiteks mis puudutab äh, sotsiaalseid äh, tagajärgi seoses selle finantseerimisvahendiga, just seoses äh, mittepankade vahendusega. ja selle kohta meil ei ole piisavalt infot. see aitaks ka kahandada sugudevahelist ebavõrdsust ja siin peaks saama siis vaadata, kuidas võidelda selle probleemiga. edasi, kuidas ähm, parandada siis edaspidist äh, tuge laenusaajatele. ja järgmiseks äh, hinnata siis sotsiaalseid tagajärgi just nimelt seoses niisuguste projektidega, mis seostavad sotsiaalvaldkonnaga. mistõttu, ja sellega me e, põhiliselt tegeleme sellega. ma tänan Ulrike. jah, kõigepealt e, eelkõneleja juba ütles, et e, meil on hea alus Euroopa mikrokrediidirahastule üheksakümmend üheksa muudatusettepanekut, millele härra Pahh viitas, räägib sellest, et on võimalik teksti veel paremaks muuta, aga äh, see on võib-olla rohkem soov, äh, unelm, mõnikord mulle näib, et siin on lausa ülepakkumine, äh, kõik tahavad olla sotsialistlikumad, aga tähtis on, et ikkagi meil oleks siseturg, kus mõistlikud reeglid kehtivad kaks muudatusettepanekut on mul eriti südamel, jah, väga palju muudatusettepanekuid on selle kohta, et kes siis on need, kes on need halvemas olukorras olevad inimrühmad, kõigepealt noored, pensionärid, töötud, lahutatud, üksikud, samuti maapiirkonnas elavad ja naised. ja ma pean ütlema, et sellisel juhul, kui me sellega nõus oleme, siis kõik on meil halvemas olukorras ja nii see asi ei toimi. aga on veel teine grupp nõudmisi, mis ikka jälle esitatakse, see on siis täiendav öö, äh, koolitus krediidisaajatele, ma olen sellega põhimõtteliselt nõus, aga sellisel juhul kulud peavad siis jääma ikkagi äh, mikrokrediidirahastu alla ja mingeid täiendavaid kulutusi ei tohi äh, selle koolitusega tekkida. ja siin ma tulen peamise nõudmise juurde minult, paljudes riikides on pangandussüsteem, mis ei toimi ja meil oli eksperdid siin kuulamisel, kes ütlesid, et näiteks Bulgaaria pangandussüsteemis kakskümmend protsenti on halbu krediite ja teisteski riikides, nii et meil on vaja öö, et meil ei tekiks mingit ülekandemehhanismi, meil on vaja hea seista selle eest, et Euroopa pangad, Euroopa kapitaliga pangad pakuksid oma klientidele paremaid krediite ja öö, tähtis on ka, et kõigepealt peavad ikkagi eh, inimesed pöörduma pankade poole ja kui nad siis enda taotlused tagasi lükatud, siis nad saavad eh, progressist krediite. ja kindlasti me peame vaatama ka, kuidas eristada erinevaid taotlejaid, aga see ei tohi minna väga eh, bürokraatlikuks ja ma arvan, et enne neljakümne teist töönädalat me peame ikkagi veel kokku tulema ja seda teemat arutama. ma tänan Renate Veber pidanuks Aldest. head kolleegid, esmalt eh, Renate vabandab ja eh, ütleb minu kaudu edasi, et ta ei saa osaleda meie variraportöör äh, Alde äh, tänab äh, suurepärase töö eest, mis on tehtud selles valdkonnas ja on valmis edasi tegutsema ja tema ja ALDE kolleegid on küllaltki vähe praegusele tekstile juurde lisanud ja põhiasjad puudutavad siis järgmist mikrokrediidirahastu äh, võimekus äh, aidata äh, kaasa töökohtade loomisele kaugemates äh, piirkondades või aidata inimesi, kes on keer-, keerulises ja haavatavas olukorras. teiseks, teadlikkuse tõstmine liikmesriikides, erinevates kogukondades selle rahastu võimaluste kohta. nimelt, kuidas mm, on võimalik ligi pääseda äh, selle vahenditele, et oma eesmärke saavutada. on äärmiselt oluline, et liikmesriigid koguksid andmeid ja vahetaksid neid seoses selle rahastuga, kuivõrd nad saavad sellega üksteiselt õppida ja seda instrumenti paremini kasutada. positiivne on see, et komisjon lülitas üldeesmärkide hulka ka töötajate geograafilise liikumise ja ka soopõhised aspektid siis seoses soolise võrdsusega. ja siin võiks siis võib-olla kombineerida kaks väga olulist eh, instrumenti, eh, sellega siis liita ka eh, töötajate rahastamisvahendi ja see aitaks kaasa palju näiteks äh, töötute olukorra parandamisele, kes sooviksid äh, asutada ettevõtte, kuid neil ei ole selleks piisavalt vahendeid täna. suur tänu ja nüüd Ines Zuber, aga Ines ei ole kohal. Karima Telli Roheliste äh, poolt ei ole ka kohal, aga Jean Lambert on. Thank you, this I am um aitäh! ma ka äh, asutan Karin Modelli täna pärastlõunal, kes palub end vabandada ja andis mulle siis äh, mõned punktid, mida tema poolt edastada, nagu teised, kes äh, tänab raportööri, kuid nagu öeldud, peaks see rahastu äh, Äh, pidama silmas võimalikult laia publikut, mitte ainult töötuid ja see võiks aidata ka uustulnukatel tööturule siseneda. me peaksime meenutama, et me just hääletasime suurepärase, suurepärast raportit sotsiaalse majanduse teemal ja seda tuleks siinkohal silmas pidada ja kuivõrd meil on ka noortegarantii praegu äh, päevakorras, siis äh, just noored on need, kes kannatavad kriisi ajal kõige rohkem ja neil on ka väga raske ligi pääseda laenudele ja seega me peaksime ka äh, jälgima, kuidas toimub ligipääs nendele vahenditele just vanusrühmade kaupa. aga just sotsiaalsesse ma majanduse raames ei ole seda veel käsitletud. ja loomulikult äh, noh, sellega seoses äh, tuleks mainida äh, EFSit ka seoses ka mikroettevõtete ja sotsiaalse majandusega äh, pidades silmas ka äh, Euroopa kaks, äh, kaks tuhat kakskümmend eesmärki seoses vaesuse vähendamisega. Need olid siis äh, märkused meie poolt raportöörile, tänan. suur tänu, Tiziana Begin EFTD-st, peaks olema järgmine, kedagi ei ole EFTD-st ja siis Mara Pitsoto NF-ist, pole samuti kohal. sellisel juhul rohkem sõnasoove ma ei näe. ei ole. Andrea Maier komisjonist, kas teie äkki soovite? palun. Thank you very much for this interesting discussion and suur tänu selle huvitava arutelu eest ja muudatusettepanekute eest, te mainisite enne, et me oleme selle äh, rahastu rakendamisega poole peal, tegelikult on äh, juba lõpusirgel, äh, kuna meie lepingud kestavad kuni aprillikuuni vahendajatega, nii et praegu on veidi hilja selle programmi rakendamisse mingeid muudatusi sisse viia, aga hea uudis on see, et need ähm, Äh, aspektid, mida te mainisite seoses äh, läbipaistvusega või äh, heade tavadega, on juba sellesse uude instrumenti sisse viidud, meil on siin uus mm, nii-öelda lihtsa finantseerimise mehhanism rakendamisel ja eh, see eh, katab siis nelikümmend mm, protsenti mikrofina-, eh, finantseerimise garantii eelarvest ja võib-olla rohkemgi ja ka neid, mida ei saa alati mikrokrediidiga katta. ja ka nähtavusega seotud küsimusi kommenteerides, tõepoolest me püüame äh, seda nähtavust parandada. Ähm, me oleme äh, ka kontaktis mikrokrediidi äh, võrgustikuga, meil tulevad üritused oktoobris nii Euroopa tasandil kui ka Euroopa liikmes, Euroopa Liidu liikmesriikides, sellega siis tutvustada rohkem neid mikrokrediidi võimalusi täna suur tänu. sellega on see päevakorrapunkt äh, meil ammendatud ja ma soovin kõigile edu edasises töös ja kümnendal novembril toimub hääletus. tänan ja nüüd seitsmes päevakorrapunkt, vaesuse vastase eesmärgi saavutamine majapidamiskulude kasvu kontekstis. ja meie raportöör on Tamas Messeriks meil toimus mõttevahetus sidusrühmadega, toimub mõttevahetus sidusrühmadega ja ma tervitan siin valitsuse vastase võrgustiku esindajad, samuti BPI-st äh, proua Eleni Kont-, Kononasiut ja Feantsast on Ruth Owen. jah, te teate, selles järjekorras, nagu ma ette lugesin, igaüks saab viis minutit selleks, et oma seisukoht välja öelda antud teemal. ja pärast seda juba saab sõna raportöör ja seejärel variraportöörid vastavalt nimekirjale, palun. nüüd ma olen tige. keegi on puudu. Kristof Marshall, palun. Um, Nicolas Costello on hoopis aitäh selle kutse eest, mul on paar lühikest märkust teema kohta. selge on, et majapidamiskulude küsimus on oluline, see mõjutab äh, paljusid inimesi märkimisväärselt, aga tahtsin mainida ühte viisi, kuidas komisjoni töö aitab liikmesriiki, kes on selle, seda küsimust arvesse võtnud. me oleme toetanud tööd viit eelarve puhul, mis puudutab äh, meie koostööd ka Sotsiaalkaitsekomisjoniga ja selle kohta on ka uuring, kus on põhjalikult arvesse võetud äh, ka seda, kuidas üldse majapidamiskulusid äh, kaasata, see puudutab kulude levikut elutsükli jooksul üldisemalt ja ka muid aspekte ja me igati mõistame, et seda tuleb arvesse võtta ja me üritame toetada liikmesriike, kes on seda arvesse võet-, võtnud, arvestades, et majapidamiskulud seoses palkadega ainult kasvavad ja siin on oluline ka nii-öelda reference eelarvete kaasamine ja nüüd Euroopa vaesusevastase võrgustiku nimel proua Jones, õige? jah, suur tänu kutse eest. võib-olla paneksin selle veidi laiemasse konteksti Ehm, kuivõrd ehm, me peame rääkima eesmärgist seoses ehm, kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega. meil on tõesti siin kõik näitajad suurenenud, vaesusrisk ja madal töö intensiivsus ja nii edasi, meil on äh, ja siin on tekkinud ka mm, vastuolud või suured erinevused Euroopas. Eh, kui eh, võrrelda siis nelikümmend kaheksa protsenti Bulgaariasse, neliteist eh, protsenti Tšehhi Vabariigis ja kõik ühiskonnarühmad ei ole ka äh, samas olukorras, sest siin tuleb vaadata eraldi naisi, lapsi, noori, üksikvanemaid, madalama haridustasemega inimesi, äh, sisserändajaid ja vähemusi, aga näiteks kodutuid ja sotsiaalkaitse roll on siin just tagada inimestele piisav sissetulek, et tulla toime nende suurenenud kuludega. teiseks me peame vaatama strateegilist tasandit ja ma loodan, et raport aitab seda teha ja nüüd oli siin see vahearuanne seoses kaks tuhat kakskümmend eesmärkidega et seda eesmärki ka nähtavamaks teha, ka seoses Junckeri suunistega ja mis puudutab neid eesmärke, siis me ei ole neid sugugi mitte saavutanud ja lisaks sellele ka siseriiklikud ees, eesmärgid on, on väga kaugele jäänud ja me peame rääkima ka kärpepoliitika mõjust, tagajärgedest äh, sissetulekutele ja kas sotsiaalkaitsesüsteemid äh, on seega nõrgestatud ja kui kaua äh, teatud toetusi makstakse, hinnad tõusevad ja kas inimestel on ligipääs äh, tervishoiuteenustele, äh, haridusele ja põhiteenustele ja äh, esmatarbekaupadele ja siin seoses, sellega seoses tulebki just majapidamiskulus vaadata, mis puudutab nii-öelda energia vaesust, ja siinkohal on tarvis sellist integreeritud äh, strateegiat, äh, et äh, selle olukorraga toime tulla, nii et ma arvan, et me peame siin rääkima strateegilisest tasandist, et majanduslik, majandusega me ei suuda sotsiaaltingimusi ainult parandada, meil on äh, Ähm, tarvis äh, täpsemaid vaesuse vähendamise äh, eesmärke, kõiki näitajaid tuleb äh, liikmesriikides järgida ja tuleb ka riigipõhjuseid soovitusi ähm, paremini arvesse võtta. ja siin peaks ka tagama juurdepääsu korralikule tööle piisavale sissetulekule, vastasel korral ei olegi võimalik mingeid edusamme saavutada. ja näiteks äh, sotsiaalsed investeeringud näiteks seoses lastega või kodututega ja me kutsume tõesti äh, üles äh, sellele, et oleks, inimestel oleks parema kvaliteediga töökohad, mis tagaks parema töökoha Äh, näiteks miinimumpalk, mis oleks kuuskümmend protsenti äh, keskmisest palgast, panna paika ka miinimumsissetulekud. ja seoses äh, ja sellega seostuvad ka kollektiivläbirääkimised, millest oli ka juttu ühel kongressil käesoleval aastal ja kui me räägime hindade vähendamisest, siis seostub ka tarbimise vähendamisega. esiteks, hinnaregulatsioonil on tõepoolest väga oluline roll. me ei saa äh, lihtsalt seda ühepoolselt teha, kuid me peame äh, näiteks piirama inimeste energia äh, tarbimist ja selles on kokku lepitud ka energeetika direktiivis aastal kaks tuhat üheksa, kuid seda ei ole rakendatud ja mis puudutab energia äh, tõhusust, siis oleks äh, äh, tarvis just olemasolevates hoonetes luua paremad tingimused haavatavamatele ühiskonnagruppidele, et neil oleks võimalik säästa energia tarbimise pealt kuid kahjuks praegu esmajoones vaadatakse siiski konkurentsivõimet ja mitte seda, et teenused oleks tarbijatele kättesaadavamad. nii et meil oleks tarvis, et valitsusorganisatsioonid ja ka ametiühingud tõesti sekkuksid aktiivsemalt nendesse küsimustesse mida vähem teil on ähm, dialoogi ähm, inimestega, seda vähem te suudate ka neid probleeme lahendada, tänan. suur tänu. ja nüüd BPE äh, nimel proua Kontonasio. Good afternoon and thank you very much for the invitation. In the next few minutes I will try aitäh ja suur tänu selle kutse eest. järgnevalt tutvustan uuringu tulemusi seoses vaesusega, ehk siis meie teema puudutab oma korterit kütta ja soojana hoida, see ei ole ainult külmemad põhjariikide probleem, vaid see puudutab ka äh, selliseid riike nagu Kreeka, me tahtsime teada, milliseid meetmeid on siiani kasutatud selle probleemi lahendamiseks ja me nägime, et enamikes riikides valitsus keskendub fossiilkütuste toetustele, aga praegused meetmed ei ole jätkusuutlikud, sest sellega ei luu, looda lisandväärtust, ei toetata majanduskasvu, riigieelarve osakaal muudkui suureneb ja pigem see aitab kaasa probleemi suurenemisele, aga mitmed uuringud on näidanud, et energiatõhusus on ainukene jätkusuutlik lahendus sellele probleemile. see ei puuduta mitte ainult elanikke, kes kütusevaesusest pääsevad, vaid see on kasulik ka keskkonnale ning see loob töökohti ja loomulikult vähenev energia tarbimine vähendab ka impordi olulisust, seega praegused poliitikad peavad muutuma ning selleks on vaja teatud samme ette võtta. kõigepealt tuleb probleem tuvastada, kuigi me üldiselt teame, mis see küttevaesus on, puudub selle kohta Euroopa ülene mõiste ja mitmetes riikides ametlikku definitsiooni ei ole. teiseks tuleb probleemi mõõta, me peame teadma probleemi ulatust selleks, et äh, teada, milliseid poliitikaid tuleks kohaldada ja kolmandaks, kõige olulisem oleks planeerida ja ellu viia pikaajalisi strateegiaid. loomulikult on abiks ka suurenev Euroopa Liidu toetus. aga isegi praeguse eelarve puhul tuleks teatud muudatused sisse viia. valitsused peaksid keskenduma just energiatõhusule meetmetele, mitte sissetuleku äh, toetamisele ja fossiilkütuste alastele toetustele. tooksin siin Ühendkuningriigi näite, tegemist on ühe riigiga, kes on seda teemat analüüsinud põhjalikult, neil on selle kohta ka oma strateegia, neil on eelarve, kus seda arvestatakse ja see on üks väheseid riike, kus on ka mõiste, loomulikult nad kõike õigesti ei tee, aga nad on oma vigadest õppinud ja aasta alguses nad avaldasid oma uue läbivaadatud kütuste vaesuse strateegia, kus on arvestatud ka energiatõhususe meetmetega ja nende uus eesmärk on aastaks kaks tuhat kolmkümmend tagada, et enamik hooneid oleksid siis C-kategoorias see ei ole küll väga konkreetne, aga see on väga hea esimene samm, aitäh! ma tänan, nüüd Fianza nimelt proua Õuen. Um, thank you, thank you to the chair. suur tänu, aitäh ka raportöörile ja aitäh selle võimaluse eest, et saan siin arvamuste vahetusel osaleda. suur tänu selle olulise algatuse eest, sellepärast et kütusekulud ja majapidamiskulud on vaesuse puhul võtmetähtsusega, seega see on väga tervitatav algatus. ma nõustun EB, Euroopa vaesusevastase võrgustiku esindajaga, kes rääkis eesmärkide uuendamisest ja Euroopa poolaasta sotsiaalse mõõtme küsimusest. eesmärkide nõrk saavutamine minu arvates lähtub sellest kohaldamise lõhest ja rõhutaksin konkreetsete meetmete olulisust. Euroopa Parlament on seda väga hästi mõistnud, see on ka üks põhjuseid, miks on korduvalt parlament soovinud Euroopa kodutuse strateegiat ja miks on soovitud äh, ka eluaseme puhul äh, seda teemat põhjalikumalt analüüsida. nii nagu komisjon välja tõi, kui inimestel ei puudub äh, piisav eluase või väga halvad elutingimused või on tegemist kodutusega, on äärmiselt oluline teema, majapidamiskulude kasv on ka väga oluline, nelikümmend protsenti vaestest äh, majapidamistest Äh, kulutavad üle neljakümne protsendi oma palgast äh, majapidamiskulude katteks, mis kuigi puudub kütusevaesuse mõiste, me tegelikult teame seda probleemi päris hästi, et veerand vaestest majapidamistest ei suuda piisavalt oma eluaset kütta see puudutab nii lõunapoolseid kui idapoolseid riike, Bulgaarias on see määr ligi seitsekümmend protsenti vaeste leibkondade puhul, Kreeka puhul on alates kriisist olukord halvenenud märkimisväärselt, seal on praegu see protsent neljakümne kaheksa juures, aastal kaks tuhat kaheksa oli see kolmkümmend protsenti, me teame, et eluaseme kehv olukord põhjustab seda kütusevaesust ja nõustun kolleegidega vaesuse vastasest võrgustikust, et me peame keskenduma energiatõhususele, sest see on suunatud just vaestele inimestele, kes elavad kehvades tingimustes, see on ainukene viis seda probleemi lahendada ja me teame, et kütusevaesus avaldab mõju ka füüsilisele ja psühholoogilisele tervisele, ning ka muudes eluvaldkondades on see mõju väga märkimisväärne. praegu on meil ainulaadne võimalus seda probleemi lahendada. me saame kõiki neid probleeme käsitleda ühiselt. Euroopa strateegilised investeerimisfond on siin heaks tööriistaks mõnedes riikides on need tulemused olnud väga head, aga töö seisab ees veel väga suur, et need äh, oleksid täpselt õigesti suunatud nendele inimestele, kes seda kõige rohkem vajavad. integreeritud äh, lähenemine tähendab seda, et me käsitleme ühiselt äh, energiatõhusust, halbu elutingimusi ja muud, sellega väheneb haiguste arv ning äh, paraneb üldine sotsiaalne kaasatus. eriti oluline on rahastusmehhanismide kättesaadavus, mis on suunatud just kõige haavatavatele rühmadele ehk siis nii üürileandjad kui üürnikud. Euroopa kõige vaesemad inimesed elavad sageli üürikorterites selleks, et vaesuse eesmärke saavutada, peame palju rohkem keskenduma elluviimisele, energiatõhusus on kõige mõjusam, kui see on suunatud äh, haavatavatele rühmadele ning oluline on, et me saaksime selleks eesmärgiks kasutada ära kõiki meetmeid ja Fianza avaldab raporti, mis puudutab ka seda teemat nii majapidamiskulusid kui ka kütusevaesust ja see on siis kättesaadav üheksateistkümnendast novembrist alates ja suur tänu veel kord, et meid siia kutsusite. ma tänan. ja nüüd järgmisena saab sõnu, sõna meie raportöör Tamas Mešerits. Thank you, Chair. I'm sorry for this. I hope it works. Thank you um,. Thank you, Chair and let me first. jah, tänan. esmalt äh, tänan teid selle võimaluse eest siin mõtteid vahetada, sooviksin tänada oma äh, kolleege, kes on küllakutsele vastanud ja oma märkimisväärse panuse andnud äh, sellesse ühisesse mõistmisse, selle probleemi arutelusse. ja me oleme ühel nõul selle probleemi olemuse osas, kuid rõhutaksin siiski, et me peaksime lähtuma sellest, et mida iganes me suudaksime ära teha selle vaesuse vastase eh, eesmärgi äh, Äh, taas esile tõstmiseks, seda tuleb ka teha. aga tundub siiski, et see järjest kaugeneb meist. kuid lisaks sellele, et see kõik on seotud selle nii-öelda äh, kütte ostuvõimetusega, fuel energy, äh, fuel energy poverty, siis me ei tohiks Äh, ka jätta kõrvale äh, teisi vaesuse liike, kuid siin on teatud eripärad. Äh, esiteks kütte ostuvõimetus eeldab märkimisväärseid vahendeid, et sellest olukorrast välja tulla. teiseks, see seab küllaltki suuri e, tõkkeid. nimelt e, te peate e, maksma palju rohkem kütte eest kui teised, kes on paremas olukorras, nii et sellest on väga raske sellest vaesuslõksust välja pääseda. ja kolmandaks, mis on ka väga oluline, paljudes liikmesriikides on eh, seoses eh, tarnega eh, probleeme, nimelt ei ole võimalik valida erinevaid kütteliikide vahel. ja siis on ka regioonipõhine aspekt. näiteks Ida-Euroopas on regioonide vaheline erinevus küllaltki selge. aga kõikides liikides see kütteostuvõimetus siiski eksisteerib, kuid see on just Ida-Euroopale omasem ja seda just seoses ebapiisava sissetulekuga ja Lõuna-Euroopa peaks ka siia juurde lisama Lääne-Euroopas on rohkem probleeme just elutingimuste äh, ja energia äh, tõhususega äh, hoonetes. ja see on ja põhjuseks on see, et Ida-Euroopas sotsiaalkorterid praktiliselt ei ole ja neid tõesti väga vähe samas kui eh, Lääne-Euroopas eh, on see küllaltki levinud. nii et kui te eh, omate sellist ebatõhusat hoonet või siis olete üürnik, siis on ka probleemid tegelikult erinevad, nii et seda peaks kõike silmas pidama. kuid sellega tuleb sellegipoolest tegeleda ka Euroopa tasandil. kuna see probleem esineb kõikjal Euroopas, mitte äh, üksikutes riikides või regioonides, kus võib olla küll teatud eripärasid ja sõltuvalt äh, definitsioonist, mida me valime, äh, on siis ka see sihtgrupp erinev, aga siis äh, kuskil viis kuni viisteist äh, protsenti elanikest kannatab äh, teatud määral siis kütteostuvõimetuse tõttu. nii et võib öelda, et see puudutab siiski küllaltki suurt hulka Euroopa kodanikest. teiseks, Euroopa tasandil on meil tarvis anda vastus ka selle tõttu, et et äh, kõik liikmesriigid ei soovi äh, tingimata teha vajalikke investeeringuid või selles mõttes, et neil ei ole piisavalt äh, konkreetseid programme selleks, mistõttu komisjon ja parlament peavad seda kõike mm, julgustama, aga siinkohal tulengi viimase punkti juurde. nimelt me sooviksime ühtset Äh, kütteostuvõimetuse definitsiooni, mis oleks üle-euroopaline ja me tahaks äh, öelda mm, ette rutates siin öelda, missugune nendest olemasolevatest oleks kõige sobivam, see ei ole mitte tehniline probleem, vaid poliitiline, kuna sellega pannakse paika need kõige haavatavamad äh, rühmad ja see võimaldaks siis tegeleda selle tehnilise aspektiga. teiseks me sooviksime kohest tegutsemist kõige haavatavamate rühmade puhul, milleks on siis need, kes, kes on välja lülitatud, kellel on küte välja lülitatud või kes tõesti ei saa piisavalt oma äh, elamust, elamist kütta, kuna me leiame, et Euroopas tõesti ei tohiks mitte ühelgi inimesel kütet välja lülitada, kui ta, kuna ta ei ole jõudnud selle eest tasuda. ja viimaks, kui me oleme paika pannud need äh, definitsioonid, siis on meil ka lihtsam leida võimalusi näiteks äh, rahastada ühtekuuluvusfondidest äh, teatavaid tegevusi, nagu ka minu kolleegid juba ütlesid, mitmel puhul on ähm, meil äh, on meil võimalus just nimelt keskenduda hoonete renoveerimisele, see parandab äh, hoonete olukorda, see aitab ka äh, kaasa äh, energiatarbimise äh, vähendamisele. ja lisaks sellele annab see ka pikaajaliselt juurde märkimisväärsel hulgal rohelisi töökohti, mis on Euroopas äärmiselt oluline, nii et need oleksid siis selle raporti põhiideed minu poolt, tänan. suur tänu, nüüd variraportöörid, proua Claude Roland järgmisena. aitäh, äh, suur tänu äh, selgituste eest ja mul on äh, praegusel hetkel kolm märkust. esiteks selles osas, mis puudutab siis kulutusi. ja siin on tõesti kaks väga olulist asja, esiteks eluasemekulud ja teiseks äh, küttekuludest kõige haavatavamate mm, rühmade puhul ja need kaks on omavahel tihedalt äh, seotud, mistõttu ongi äärmiselt oluline, et kõikides Euroopa riikides, äh, kõikides regioonides oleks äh, nii-öelda sotsiaalelamispindade ähm, poliitika, mis oleks seotud ka energiatõhususe poliitikaga nendes samades hoonetes kuna teatavasti ju kõige vaesematel elanikkonnarühmadel on ka kõige kehvema energiatõhususega elamistina. teiseks peab meie lähenemine olema ka erinev sõltuvalt siis äh, erinevatest elanikkonna kate-, kategooriatest, ma mõtlen siinkohal just noortele ja seda on eelkõige äh, seoses kriisiga näha, kus äh, noorte töötus üha suureneb ja sama eh, eripära eh, torkab silma ka eakamate puhul, eh, näiteks nende puhul küll on suur erinevus, kas siis on tegemist omanike või üürnikega. ja tuleks tähelepanu pöörata ka üksik üksikvanemaga peredele, kes on eriolukorras ja viimaks eh, tõstaksin eh, esile ka eh, seda, et tuleb lisaks linna, linnakeskkonnale vaadelda ka vaesust maapiirkondades, mis on pahatihti tähelepanu alt välja jäänud. viimaks sotsiaalkaitse sotsiaalkindlustus on äh, väga oluline, erinevate riikide puhul on see ka selgelt välja tulnud, sõltuvalt selle kindlustuskaitse ulatusest. ja äh, viimaks veel tööhõive äh, dünaamilisus, kuna teatavasti kõige olulisem faktor vaesusest väljapääsemiseks ongi ju tööhõive, meil on tarvis sotsiaalseks äh, Ähm, kaasamiseks äh, eraldi meetmeid ja ka sotsiaalset, sotsiaalset majandust tugevdada täna. üks vahemärkus. ma mõistan, et meie äh, teemad äh, panevad väga arutlema pikalt, aga paraku tähtis on, et kui te ikkagi tahate mõtteid vahetada ja parasjagu sõna ei saa, siis minge siin saalist välja ukse taga, tehke seda et mitte segada kõnelejaid. nii et Petra Kumpula-Natre on järgmine. <clears throat> jah, kui ma eh, närviline välja näen, siis ITRE-l on praegu kuulamine ja mina olen digitaalse ühtse siseturu raportööriks seal ja Roberto Viola Connect peadirektoraadist just võttis seal sõna ja ma pean seal võtma sõna ja nüüd siin samuti ja ajakavad jooksevad kokku aga ma tahtsin ikkagi sel teemal ka rääkida, paraku jah, ma ei saa kahes kohas korraga olla. jah, see suur-suur küsimus, et mida me saame ära teha Euroopa Liidu tasandil, nimelt pool aastat käsitleda ja selle sotsiaalset aspekti ja majanduse juhtimise suuniseid. kui me vaatame, mida liikmesriigid teevad kasinusmeetmete kaudu, siis me näeme, kuidas väga paljud inimesi see kasinus puudutab. ja sellepärast on väga tähtis, et meie komisjon äh, töötab edasi selle teemaga ja komisjonil on õigus anda suuniseid liikmesriikidele ka majanduse vallas. ja ma ei tea, kas sellest räägiti, et vaesuse väljajuurimise rahvusvaheline päev äh, toimub seitsmeteistkümnendal ja see on eriline päev Soomes ka äh, kodutute jaoks on äh, tähtis, et poliitikud ja vabaühendused mõtleks, kuidas edasi liikuda. Soomes kaheksakümmend protsenti kodututest on meil just pealinnas, pealinna piirkonnas nii et kõige suuremad linnad kannatavad selle probleemi all, nii et minagi toetan, et oleks Euroopa Sotsiaalfondis teatud protsent rahast ka sotsiaalse ühtekuuluvuse jaoks liikmesriikide vahel eraldatud. jah, liikmesriigid kulutavad innovatsioonile ja nii edasi, aga üks protsent siiski peaks sotsiaalfondi rahadest minema selleks, et Euroopa muutuks, kodanikud muutuks võrdsemaks mina olin ITRES ja energiateemadega tegev, sealgi me tegelesime samade teemadega, kuidas energiapoliitikaga tagada, et ei tekiks kütte ostuvõimetus, see energeetiline vaesus, millest siin räägiti ja need kõige kaitsetumad rühmad, kuidas neid käsitleda, on väga tähtis, ma ei tea, kas üliõpilastest, õpilastest siin räägiti ja kindlasti on tulemas arvamus ka Naiskomisjonilt ja ma olen sealsete saadikutega rääkinud ja nemad just äh, panevad rõhku vanuritele, tihtipeale äh, pensionile jäänud vanad naised on need, kellel ei ole äh, korralikku eluaset ja loomulikult ka madalapalgalised üksikvanemad. Äh, see on järgmine põlvkond. Äh, lapsed vaestest perekondadest, peame mõtlema juba praegu nende peale. Euroopa dialoog sotsiaalse elu äh, paiga üle, me peame siin aktiivselt osalema ja välja töötama mitmesuguseid ideid ja vaatama, kus riikides tulemused head, aga kus mitte. Need olid minu esimesed reageeringud. jah, järgmisel tuletan meelde, et on, sõnaaega on kaks minutit kõigil. Arne Kierke, ma ei tahtnud isiklikuks minna, aga lihtsalt kui me kahest minutist kinni ei pea, siis me läbi ei suuda võtta päevakorda läbi jah, mu daamid ja härrad, kallid kolleegid, vaesus ja üha suuremad majapidamiskulud on tõsine probleem ja just Euroopa perekondadel lapsed paraku on vaesuse ohuks ja perekonnad võitlevad tihtipeale eksistentsi miinimumi raamides ja kaks kolmandikku laste vaesusest tuleneb juba vanemate vaesusest, perevaesusest ja kui me vaatame täpsemalt, siis me näeme, et perekondades on vaesus tegelikult äh, selline, et isegi kui saadakse talutavat palka, siis sellest ei piisa, et ära elada, igapäevaelus toime tulla ja majapidamiskulud kasvavad ja tõukavadki perekonnad, lapsed vaesusesse ja küsimus on, mida meie poliitikutena saame ära teha selleks Euroopa Liidu tasandil. ja öö, äh, olen üle aasta nüüd siin saadik ja ma leian, et me saame väga palju ära teha, kui me lõpuks ometi eh, hakkame paljude lastega perekondi jälle tähelepanu keskmesse seadma. paljud kolleegid siin kojas eh, tihtipeale eh, ei taha kuulda midagi sellest ja või lihtsalt tehakse suuri sõnu, aga sellest ei ole kellelgi abi mina olen Saksa pere partei esindaja ja tahan olla laste ja perekondade lobitöö tegijaks ja minu fraktsioon äh, on selle omaalgatusliku raporti taga. me ei saa neid teemasid arutada, kui me perekonda jälle ei pane keskpank, arutelu keskpunkti nagu Austrias, Ungaris Saksamaal tuhat üheksasada üheksakümmend neli muudeti põhiseadust ja see pani perekonnad halvemasse olukorda kui varem. me peame e, ka mõtlema kodutööde peale, kuidas e, hinnata kodus tehtavat ja on vaja e, ka mõelda selle peale, et aeg, mida lapsevanemad lastega veedavad, ei ole mingi ressursside raiskamine ja mm, lastega kaubitsetakse eh, laste peal tehakse teste eh, ja lõpuks ometi emad ja isad, kes tahavad koju jääda, seda tuleb tunnustada ja nad on seal, kui lapsed neid vajavad, nad on kakskümmend neli tundi kättesaadaval ja ei nõua selle eest mingit eh, miinimumtasu. lap-, Euroopal on lapsi vaja. ma võiksin veel ühe minuti rääkida, aga ta ütles, et tuleb kinni pidada kõneajast. nii et ma loodan, et me seda teemat eh, käsitleme ikka ja jälle uuesti. ma tänan, Enrique Calvet-Chambon aga palun kaks minutit uh,. Thank you, chairman, in five min-, <laughs> in five minutes <laughs> in two minutes I am going to say only. kahe minuti jooksul on mul ainult võimalik öelda kolme mõtet, sest ma nõustun kõigega, mis siin kõlas, aga mõned kommentaarid. keskenduksin teaduslikele võimalustele. ma nõustun väga suurel määral raportööriga ja ma jääksin kolme mõtte juurde. väga keeruline on segmentide kaupa vaesust vähendada. kõigepealt räägitakse eluasemest, siis me räägime kütteostuvõimetusest ja siis kasvab äh, laste vaesus ja nii edasi oluline on kõiki neid seoseid arvesse võtta, sest kõik spetsialistid, kellega mina olen kohtunud, ütlevad, et räägitakse, et perevaesus ja tänapäeval ju pere mõiste on väga lai, teiseks vältimatult tuleb täpsustada ka eesmärki ehk siis rahvastik aga me ei saa ju kõige eest maksta. see on ka paraku tõsi. jah, Ida-Euroopa, võib-olla ka Lõuna-Euroopa nagu meie riigis, aga kohati Pariisi südames on vanades majades sisserändajad ja seal ei ole mingit äh, võimalusi elada, ma nõustun härra Roraga, tõepoolest seda sihtrühma tuleb väga põhjalikult analüüsida ja lõpetuseks, kuidas seda kõike rahastada, sest me tahame ju olla ka praktilised, see ei saa jääda ainult soovide tasandile. suur tänu, Linn Boylan ei ole kohal, Laura Adjea EFTD-st samuti mitte. Marabi Zotto, NF ei ole kohal. siis ma annan sõna härra Martinile. jah, teen väga lühidalt. ma kardan, et selle vaesuse osas ei ole midagi võimalik õigupoolest ette võtta, asi läheb järjest hullemaks, näiteks ka Prantsusmaal on teatavasti juba praegu üheksa miljonit vaest ja Prantsusmaa on äh, maailma maja, viies majandus täna. kas komisjonil äkki on sõnasoovi kuuldu kohta? ei ole või siiski? ei ole sõnasoovi. sellisel juhul EAPN vaesusevastase võrgustiku esindaja. jah, ma tänan, väga huvitav oli kuulda neid e, ideid teilt. tahaksin veel rõhutada seda, kuivõrd tähtis on integreeritud lähenemisviis. me tahame vähendada vaesust, see ei ole midagi uut, me teame väga hästi, mis toimib, integreeritud lähenemisviis, juurdepääs kvaliteetsetele töökohtadele, kvaliteetsele eh, sotsiaalkindlustusele ja kvaliteetsetele teenustele. mis puudutab kütte ostuvõimetust, siis palju räägiti, tähtis on, et ei öö, eh, lõigataks ära kütet, see on väga tähtis, sest see on kuritegu, kui küte kinni keeratakse, see on peamine üldhuvi teenus, see, see peab olema sajaprotsendiliselt tagatud. ma tänan ja Building Performance Instituut, BEUK, ega mul ei olegi palju lisada, ma nõustun paljuga, mis siin täna kõlas, hea, et kütteostuvõimetust nüüd äh, tõsise probleemina on mõistetud ja peame tegema kõik, et see probleem lahendada, aitäh! suur tänu ja lõpetuseks Feantsa um,. Thank you uh,, I don't aitäh, ega mul ei olegi palju lisada, tahtsin veel kord tänada kõiki kõnelejaid ja vaatame, kuidas see raport siis areneb ja mis infot me sealt edaspidi saame, aitäh. jaa, Tamas. niisiis, Tamas, aga lühidalt ja valutult. aitäh, teen tõesti lühidalt, suur tänu kõigile kõnelejatele, ma arvan, et üldiselt me oleme samal lainepikkusel ja ma hea meelega näeksin kõike raportis, me kõike loomulikult sisse panna ei saa, aga muudatusettepanekutega üritame seda parandada. suur tänu ka komisjonile, et tulite siia ja meid ära kuulasite ja ma loodan, et te saite sõnumi, et lisaks referentseelarvetele on ka veel väga paljut võimalik siin valdkonnas ette võtta, aitäh! ma tänan. nii et seitsmeteistkümnendal novembril äh, tegeleme äh, eelnõuga ja seitsmeteistkümnendaks novembriks muudatusettepanekuid saab ka esitada ja edasi seitsmendal detsembril vaatame muudatusettepanekuid ja seitsmeteistkümnendal veebruaril võtame komisjonis hääletada. aitäh komisjonile, et osalesite. nüüd on meil kaheksas päevakorrapunkt Euroopa tööturuasutuste võrgustik liikuvusteenuste kättesaadavuse ja tööturgude täiendava ühendamise võrgustik härra Becker ei saa täna paraku osaleda meie eh, kohtumises ja eh, ta palus, et ma ütleksin teile, et neljas ja viies mitteametlik triloog on aset leidnud oktoobrikuus ja aruti, küsitleti küsimusi, mis jäid üles möödunud arutelust, eh, kaebuste esitamise teemat, samuti Äh, koolitust ja Eurose toetamist, äh, samuti Euroopa koordineerimise bürood ja terve rida artikleid seitse ja nii edasi, äh, kümme kuni kaheksateist leidis käsitlemist ja igatahes kõik toimus väga konstruktiivselt ja avatult ja otsustati, et järgmine mitteametlik triloog toimub juba homme. nii palju siis päevakorrapunkt kaheksa ja siis läheme üheksanda päevakorrapunkti juurde ja see on deklareerimata töö ennetamise ja tõkestamise Euroopa platvorm ja Georgi Pirinski on siin raportööriks, aga ka tema paraku ei saanud täna tulla ja mul ei jää muud üle, kui teile rääkida, mis vahepeal on toimunud. kuni eh, härra Pirinski ütles, et kuues ja seitsmes eh, mitteametlik dialoog leidis aset kuuendal ja kaheksandal oktoobris, kõik toimus väga avameelses õhkkonnas, koostöövaimus ja terve rida artikleid ja põhjenduspunkte leidis käsitlemist ja tublisti liiguti edasi. ja jõuti üksa ühele meelele ja räägiti platvormi töömeetoditest ja õiguslikust alusest ja selle valimine paistab, et selles ei leitud üksmeelt ja järgmine kolmepoolne kohtumine on üheksateistkümnendast kahekümne teise oktoobrini kavatud. nii palju siis üheksandast päevakorrapunktist ja sellega me oleme päevakorraga ühele poole jõudnud ja kohtume jälle homme hommikul vara kell üheksa. üheksa kolmkümmend on hääletamine ja suur tänu osalemast ja arutelu eest, aitäh tõlkidele ja kõigile ilusat õhtut!